<clears throat> daamid ja härrad, kallid kolleegid, tere hommikust, palun istuge oma kohtadele. Nous allons euh, avoir aujourd'hui essentiellement täna pühendame eelkõige oma aja proua Eleni, Maria-Eleni Kopa ning härra Kaaleri raportidele, mis on väga olulised, pidades silmes detsembrikuus toimuvat ülemkogu, mis on pühendatud kaitse- ja julgeolekupoliitikale ning proua Kopa raport esindab meie parlamendi seisukohta ehkki liikmesriigid tegelikult ei küsi meilt, milline on meie seisukoht, aga meie tahame seda siiski väljendada. me tuleme selle küsimuse juurde kohe tagasi, kõigepealt tahaksin teid teavitada kiirelt sellest missioonist, mis juulikuus aset leidis Gruusias, Anna Gomes oli minuga koos seal ning ka Kristof Liisek, härra Koval ning äh, ka meie Hispaania kolleeg äh, Reira. tegemist äh, on missiooniga, mis on pühendatud mitte mm, Gruusia poliitika hindamisele, ehkki seal oleks väga palju öelda, vaid keskendusime just äh, julge- ja kaitsepoliitikale äh, ja Euroopa Liidu mandaadi vaatlemisele seal, mis äh, algatati kahe tuhande kaheksandal aastal pärast Venemaa ja Gruusia vahelist konflikti. me kohtusime seal põhiliselt Euroopa Liidu vaatlusmissiooni esindajatega, ka Gruusia poliitiliste esindajatega ning kahjuks äh, meie kohtumine peaminister Ivanišvili ning äh, kaitseministriga jäi ära viimasel hetkel ja seda äh, väga ametlikel põhjustel, mis küll meid ei veennud eriti, kuid mis näitab, milline on poliitiline polariseerumine Gruusias, meie jaoks oli tegemist murettekitava asjaoluga. eelmise aasta oktoobris ähm, me oli meil hea meel rahumeelse ülemineku pärast ning meil oli hea meel, et uus peaminister ametisse määrati, kuid täna äh, näeme, et Ähm, poliitiline kliima ei ole sugugi rahulik äh, Gruusias ning seetõttu jäidki osad meie kohtumised ära kuid äh, hoolimata kõigest äh, saime üsna selge ülevaate sellest, kuidas vaatlusmissioon seal toimib ja ka sellest, äh, kuida-, kui palju vaatlusmissiooni seal hinnatakse nii valitsuse kui ka presidendi ning opositsiooni poolt. kõik rõhutasid, kui oluline on Euroopa vaat-, vaatlusmissioon ja tuletagem meelde, et tegemist on ainsa rahvusvahelise missiooniga, millel on legitiimsus selles väga pingelises ning keerukas kontekstis toimimiseks Abhaasia ning Lõuna-Osseetia ja Gruusia keerukas olukorras. meil oli väga huvitav äh, missioon, kohtusime erinevate ametivõimudega ning äh, konstateerisime, milline on äh, see järk-järguline piiri nihkumine ja piiritsooni tugevnemine ja selle tugevdamine Vene sõjaväe poolt Äh, kuidas äh, see administratiivpiir muutub tõeliseks äh, piiriks, mis on ümbritsetud okastraadist ja müüridest, see oli väga kõnekas ja me nägime ka ähm, kui professionaalsed on meie vaatlusmissiooni esindajad, tegemist on väga pühendunud inimestega, professionaalsete inimestega ja ma ise, ähm, mul on teatav reservatsioon äh, personali arvu suhtes, äh, praegu on neid umbes kolmsada. Ähm, ma ei tea, kas äh, seal on piisavalt vahendeid missiooni läbiviimiseks, kuid igal juhul pikendati missiooni mandaati detsembrini kaks tuhat neliteist ning uus missiooni juht määrati ametisse, kes on ka meiega täna siin tervitan teda siin, härra Klaar. soovime teile palju edu ning meil on võimalus teiega veel ka ametlikus äh, õhkkonnas kohtuda siin äh, alakomisjonis igal juhul asute selle missiooni etteotsa, mis meie jaoks on väga oluline ja mida toetavad laialdaselt nii liikmesriigid kui ka vastuvõtjad riigid ning vaatlejad, olgu need siis parlamendi poolt või muustest organisatsioonidest tegemist on missiooniga, mille tõhususes ja kasulikkuses keegi ei kahtle ja see oli ka meie sõnum Te näete mm, ise neid personali ja vahendite küsimusi lähemalt. võib-olla saate eh, need küsimused seal ümber hinnata. poliitiline probleem on endiselt väga terav ning kahjuks äh, on see sõnum, mida soovime edastada ka Euroopa institutsioonidele, kõrgele esindajale, komisjoni ja ülemkogu presidentidele, nõukogule. me konstateerime, et dialoogis Venemaaga ei rõhutata piisavalt neid sätteid, milles kokku lepiti kahe tuhande kaheksandal aastal ja millest Venemaa kinni ei pea Abhaasia ja Lõuna-Osseetia piirkondades ei ole endiselt võimalik ligi pääseda, see ei ole vastuvõetav, et Euroopa Liit saadab sinna inimesi ja vahendeid ja meie missioonitegevust takistatakse seal ning ähm, kokkuleppest ei peeta kinni. praeguses kontekstis, eriti just Süüriat arvesse võttes, kui me kohtume Venemaa ametivõimudega kõrgel tasandil, ähm, näiteks Ekaterinburgis, äh, muidugi ei ole seal Gruusia põhiküsimuseks ning Sotši olümpiamängude kontekstis äh, pööratakse tähelepanu eelkõige just Kaukaasia piirkonnale ja meie kontaktides Venemaa ametivõimudega oleks väga hea põhimõtteliselt kogu aeg meelde tuletada, et me ei ole rahul kahe tuhande kaheksanda aasta leppe rakendamisega Euroopa ametivõimud kinnitavad meile, et nad igal võimalikul juhul tõstatavad selle küsimuse, aga mul on siin omad kahtlused ja see, mida mina nägin ähm, tippkohtumisel Venemaaga kevadel, äh, tekitas suuri kõhklusi äh, just selle kokkuleppest kinnipidamise suhtes. see oli siis äh, ülevaade sellest missioonist, tegemist oli väga positiivse missiooniga ning muidugi peame jälgima, jälgima ähm, Gruusia siseolukorra arenemist, käisime ka vanglas külastamas endist peaministrit äh, Merabišvilit ning äh, konstateerisime, et teatud õigused, mis meie jaoks on iseendastmõistetavad, nendest ei peeta seal kinni, näiteks ei ole lubatud äh, perevisiite läbi viia ja tänu meie sekkumisele lõpuks siiski õnnestus need visiidid autoriseerida me eh, kohtusime ka justiitsministriga ning eh, väga oluline oli see, et eh, meie fraktsioonid väljendaks oma muret Gruusias toimuva pärast, seal on vaja kindlasti reformi läbi viia, see on ilmselge ning seal on näiteks korruptsiooniga väga suur probleem ja poliitiline polariseerumine mis on täiesti äärmuslik, on täiesti murettekitav nähtus. ma, me konstateerisime, et see ei takista EUMM-i äh, missiooni läbiviimist, need kaks asja on äh, eraldiseisvad ning me kinnitame veel kord, et toetame seda missiooni, sest tegemist on väga äh, tähtsa missiooniga Euroopa Liidu jaoks äh, meil kõigil on ju eh, tendents arvata, et Euroopa Liit viib läbi ainult eh, pinnapealseid või kunstlikke missioone, mis lihtsalt dubleerivad teisi missioone, kuid tuletagem meelde, et Gruusias eh, et äh, kui Euroopa Liit seda missiooni läbi viiks, siis ei saaks seda keegi teha, ei OTAN, ei NATO ega, ega keegi teine. Ähm, Euroopa Liit on ainuke mitmepoolne organisatsioon, kellel on täiesti legitiimne võimalus seda missiooni läbi viia. ma arvan, et tegemist on ainulaadse olukorraga, mida tasub meelde tuletada ning alati rõhutada, kui esitatakse küsimusi lisandväärtuse kohta, mida Euroopa Liit saab äh, tuua tsiviilmissioonidele. Need olid siis minu kommentaarid, Anna, kes äh, meiega seal oli ja Kristof soovivad võib-olla ka kommenteerida seda olukorda. jah, ma olen äh, täiesti nõus äh, esimehe analüüsiga ja tema kommentaaridega. tahaksin rõhutada, et selle missiooni puhul mis on meie jaoks väga kasulik eesmärk ja mida tunnustatakse kõikidel tasanditel ja ma olen täiesti nõus ka selle poliitilise polariseerumise kommentaariga, mida me nägime Gruusias. ma olen nõus sellega, et see ei takista meie missiooni ega vähenda üldist toetust meie missioonile, kuid see missioon ei oleks võimalik, kui seal ei oleks inimesi, äh, kellel on väga suur sõjaline kogemus. Äh, me, mõtlen siin teistele äh, tsiviilmissioonidele mis olid rahuprotsesside tugevdamiseks olulised, kuid nende puhul oli just oluline, et oleksid, et sinna oleksid kaasatud inimesed, kellel on tugev äh, sõjaväeline kogemus. sest äh, paljusid probleemi näevad need inimesed just kõige paremini. nii et äh, see missioon on olnud nii edukas just seetõttu, et paljudel missioonis osalejatel on suur sõjaväeline kogemus mõtlen siin ka sellele äh, polariseerumisel, et see on murettekitav, meie kohtumised ministritega olid siin väga olulised, kuid me ei tohi ka unustada äh, seda õhkkonda ja suhteid Venemaaga ähm, Venemaa arvab, et paljud riigid on tema mõju all ning ta võib seal teha kõike, mida ta soovib, nii et me peame seda kindlasti silmas pidama ning avaldama omalt poolt survet poliitilisel tasandil, et edastada väga selge sõnum Venemaale, aitäh enne kui annan sõna Kristof Liisekile, kes on ka Gruusia raportöör, tahaksin veel kord rõhutada seda, mida Anna Koomes ütles personali kohta, kes sellel missioonil osaneb ning äh, selle mm, personali äh, sõjaväelist tausta sest me näeme väga hästi, milline on vahe tsiviil- ja sõjaväelistel esindajatel ja me näeme, et planeerimises ja ka personaliküsimustes on see väga oluline, see sõjaväeline taust, sest kõik need protsessid, piiri äh, tugevdamise protsess, mis on äh, toimub niimoodi salaja, nõuab selliseid reflekse, mida omavad just sõjaväelise taustaga inimesed ning selle kahe sõjaväelise ja tsiviilse mõõtme kaasamine sellesse missiooni on väga oluline meie jaoks ning siin on vaja pisut ka selleteemalist arutelu pidada, sest me kipume oma aruteludes eraldama neid kahte poliitilist mõõdet, siin ei ole mingisugust kõhklust, tegemist on tsiviilmissiooniga, kuid sõjaväeline ekspertiis on siin samuti väga oluline. ma rõhutan veel kord üle, et me külastasime Torrejos Hispaanias Euroopa satelliidikeskust, kus me rõhutasime Mm, kui olulised on ÜKP äh, missioonide toetused äh, ja me saame kasutada ära selle satelliidikeskuse äh, pilt, erinevates valdkondades, see on oluline näide sellest sünergiast nende kahe mõõtme vahel meil Euroopas on erinevad võimekused, eh, mis meil on käsutuses tänu, meie käsutuses tänu liikmesriikidele ja näiteks neid satelliidikeskuse pilte saab siis eh, ÜKP eh, missioonidel ära kasutada. see on väga oluliseks näiteks Euroopa Liidus. palun, Kristof. suur tänu pean ütlema, et olu-, äh, tegemist oli väga olulise delegatsiooni visiidiga Gruusiasse, samuti arvan, et mm, see missioon oli väga oluline ka minu enda jaoks, sest äh, see oli minu äh, delegatsioonis osalemise aastapäev ning Gruusia vastuvõtjad ütlesid, et kui äh, Gruusia oleks äh, Euroopa Liidus, siis kindlasti oleksin mina äh, Gruusia esindajana Euroopa Parlamendi valimistel. aga ma olen täiesti nõus sellega, mida mm, härra Danjean ütles. me räägime siin Euroopa Liidu visioonist ja seda missiooni hindavad grusiinid väga kõrgelt. kui me vaatame sisepoliitilist konflikti, siis äh, see on väga tugev Gruusias ja siiski äh, opositsiooni ja valitsust ühendab üks asi see kuidas nad näevad euroopa liidu vaatlusmissiooni sellepärast äh, tahaksin omalt poolt samuti õnnitleda uut EUMM-i juhti kuid tahaksin siiski kolleegide nimel üle rõhutada, et härra Klaaril on ees väga raske ülesanne, sellepärast et kui vaadata olukorda Gruusias, siis de facto on seal Venemaa, Lõuna-Osseetia ja Abhaasias kohal ja selline ametivõimude ja sõjaväe kohalolu muudab missiooni ülesannete täitmise väga keerukaks. muidugi püüame Euroopa Parlamendis teha kõik, et missiooni toetada ning härra Danjean ütles, peame seda rõhutama kõikidel tasanditel, kui oluline missioon on ning kahe tuhande kaheksanda aasta kokkuleppest peab täielikult kinni pidama. me nägime, et et äh, sinna on ehitatud väga kõrged tarad nendes piirkondades ning äh, seda on teinud äh, Vene sõjavägi ja mõnikord need tarad läbivad valdusi ja mina olin ühes kohas, kus need tõkked ja tarad läbisid taluvaldust, äh, selle talu omaniku maja oli siis ühel pool sellel, selles piirkonnas ähm, mis oli äh, siis Gruusia äh, kontrolli all ning osad hooned jäid Venemaa kontrolli alla. ja nägime ka, et seal ehitati edasi ühte tara, mis äh, läbis äh, surnuaeda ning äh, loomulikult nende külanike elanikud kes seal ümbruskonnas elavad, ei saaks siis seal surnuaias enam käia omaste haudadel. nii et nende piiritõkete ehitamine külades muudab äh, äh, väga raskeks äh, sõprade või pereliikmete külastamise näiteks teatud juhtudel saavad pered külastada oma lapsi ainult kaks korda nädalas kahe tunni jooksul ja seda sellepärast, et need tõkked on sinna püstitatud, nii et mõned olukorrad on tõesti väga dramaatilised ning poliitiline vastutus on just Äh, sellega seotud riikide kätes. me ei saa muidugi seda olukorda täiesti muuta, meie missioon on ainuke, mis selles piirkonnas toimib ning uus missioonijuht härra Klaar saab äh, loota meie täielikule toetusele. ma arvan, et on väga hea, et Euroopa Parlament äh, Gruusia küsimusega tegeleb ja järgmise Mm, nädala alguses äh, läheb sinna ka Rahvapartei viieliikmeline delegatsioon, mina osalen selles delegatsioonis, see on minu kahekümne esimene kord äh, Gruusiat delegatsiooni raames külastada ning samuti leiab aset presidendivalimiste vaatlusmissioon sügisel ja ma loodan, et see tähendab, et kõik laabub äh, vastavalt demokraatlikele põhimõtetele ning rahulikus õhkkonnas, aitäh! suur tänu, Kristof, kas äh, keegi soovib veel delegatsiooniga seoses sõna võtta? kui ei, siis lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. proua Koppa raport äh, ÜJKP rakendamise kohta. tegemist on meie iga-aastase raportiga, mis võtab arvesse eriti ülemnõukogu ajakava äh, kus seatakse ÜJKP kesksele kohale tippkohtumisel riigipeade ja valitsusjuhtidega detsembrikuus, nii et äh, soovisime, et see raport oleks äh, meie seisukohavõtu väljendus, parlamendi seisukohavõtta, võtu väljendus ehm, kõigepealt tuleb muidugi täpsustada kahte asja et keegi ei palunud meil seda seisukohta võtta me võtsime ise selle initsiatiivi ja keegi ei ole meiega konsulteerinud selles küsimuses, te teate, milline on liikmesriikide äh, kadedus äh, selles äh, valdkonnas ja teine punkt, mida tahtsin rõhutada, on see, et selles küsimuses on väga mm, palju ettevaatlikkust ja kadedust, kuid nüüd oleme juba septembrikuu keskpaika jõudnud ehk tippkohtumiseni on jäänud vähem kui kolm kuud ja me ei ole endiselt näinud väga palju äh, konkreetseid sisukaid ettepanekuid, äh, mida oleks äh, aruteludes esi-, e-, esitatud, paljud mõttekojad on selleteemalist arutelu pidanud ning muidugi on toimunud ka riikidevahelised konsultatsioonid ülemkogu teemadel, kuid karta võib, et äh, ambitsioonid jäävad siin üsna piiratuks. siin on küsimus, kas on parem omada piiratud ambitsioone, millel on konkreetsed tulemused või suuri ambitsioone ilma mingite tulemusteta. see viimane on praeguseni olnud just valdavaks. igal juhul siin parlamendis on meil konkreetne ajakava, mis äh, Äh, lubab meil, kui me tähtaegadest kinni peame ja pole mingit äh, põhjust, miks me ei saaks seda teha, äh, sõnastada oma konsolideeritud seisukoht, mida esitada plenaaril novembrikuus. kõrge esindaja kahjuks ei saa novembrikuus täiskogule tulla, kuid siiski oleks teda hea kohata, sest ÜJKP on osa tema pädevusvaldkonnast igal juhul võtame meie novembrikuus vastu öö, oma seisukoha, olgu kõrge esindaja seal kohal või mitte ja see lubab meil öö, ennetada pisut seda, mis detsembrikuus aset leiab ülemkogul. Maria äh, Eleni annab meile siis ülevaate sellest raportist. Uh, uh, suur aitäh, äh, lugupeetud esimees, väga oluline on, et meil oleks oma seisukoht novembris ja kahju, et äh, proua Ashton ei saa selleks ajaks valmis, sellepärast et tegemist on kaitseküsimuste sügisega, me oleme seda arutanud ja tõesti oleks Äh, hea, kui me saaksime oma poolt selge tugeva sõnumi väljastada. detsembri ülemkogu on õigeaegseks äh, hetkeks, et Euroopa liidrid ja meie saaksime äh, julgeoleku väljakutseid omavahel arutada, vaadata, kuidas oleks meil võimalik paremini koostööd teha, kasutades vähem vahendeid kui me tõesti tahame Euroopa Liidu äh, äh, rolli julgeoleku tagana tugevdada, on tegemist suurepärase võimalusega ja see on ka põhjuseks, miks ma otsustasin koostada teistlaadse äh, raporti, eriti just vormelisest küljest. siin me keskendume tulevasele ülemkogule ja ma olen koostanud selle võimalikult lihtsa äh, Äh, keelega, nii et äh, kõik kodanikud saaksid sellest aru. ma usun, et mõned kuud enne Euroopa valimisi on oluline selgitada kodanikele, et äh, kaitseküsimustel on tähtsust ja seda enam praegu, mil Euroopal on rasked majanduslikud ajad käes ning ka naabruskonnas on suur ebastabiilsus. Te näete, siin on raportis on kolm peamist teemat ja need on ka ülemkogu päevakorras. me oleme ma olen arutanud küsimusi sidusrühmadega, üritan välja selgitada, milliseid äh, küsimusi oleks võimalik arutada järgnevatel koosolekutel. ma olen üritanud mitte neist punktidest kaugemale minna ning tahtlikult ei ole äh, kõiki julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimusi käsitlenud. head kolleegid, ma loodan, et te nõustute minuga, et praegusel hetkel ei oleks äh, meie usaldusväärsusele kasu ning sellest ei oleks ka mingit äh, kasu ülemkogu ettevalmistamiseks, kui me sellest kaugemale läheksime. see on ka põhjuseks, miks palun äh, teilgi muudatusettepanekutes piirduda ainult sellega, millel on tõesti olulist tähendust tulevastele aruteludele nii et palun keskendugem sellele, mis praegu tõesti mängus on. ma usun, et on väga palju muid asju, mida võiks siin äh, selles valdkonnas ütelda. aga kõike me siis sisse panna ei saa, ma arvan, et kõige äh, et lihtsam, lihtsam vorm muudab äh, selle raportiga kergemini mõistetavaks. tegemist ei ole minu ainuisikulised tööga, vaid siin toetub varasemale tööle, raportitele, äh, Marianne Dianaku ja Anna Gomesi raportidele ning samuti hiljuti kolleegidest Pasku Tarand ja Kelam tegid raporti. Need raportid kõik kajastavad Euroopa Parlamendi seisukohti ning eriti just ühises julgeoleku kaitsepoliitikas ning mingil juhul ma ei taha eirata neid raporteid, vastupidiselt ma tahan tahan neile toetuda, sellepärast et äh, minu eesmärgiks siin ei ole väljendada ühe fraktsiooni poliitilisi seisukohti, vaid edastada selge tugev sõnum Euroopa Parlamendi poolt. seega ma ei tahaks kõike, mis äh, varasemalt on öeldud siin raportis üle, vaid tahaksin keskenduda peamistele sõnumitele. minu sooviks on äh, samamoodi käituda Michael Gallagheri raportiga Euroopa Liidu kaitsetööstuse kohta no tahtlikult jätsin selle osa siin raportis lühikeseks ja olen lisanud ainult mõned üldised avaldused ning teeksin ettepaneku Michael Gallagherile, kui ta nõustub sellega, siis koostada koos mõned muudatuse ettepanekud, kui IMCO-s on töö lõpule viidud, nii et me just äh, põhisõnumeid siin kajastaksime. nüüd tulles minu enda raporti juurde, teil on tekst olemas, ma ei hakka kõike detailselt lahti selgitama tahaksin siiski mõningad peamised punktid välja tuua ja vastata küsimustele, mida me ootame siis Euroopa Ülemkogult. me ei oota seda, et liidrid arutaksid omavahel tehnilisi küsimusi, vaid et nad eh, töötaksid välja selge poliitilise eh, suunised ühisjulgeoleku kaitsepoliitika jaoks ning eh, ka võimekuse aga äh, ütelgem selgelt välja, meil ei ole vaja tühje sõnu, ilma et mingeid tulemusi sellele järgneks. Euroopa Ülemkogul e-, eelkõige ja siin ma arvan, seetõttu me peamegi suurte ambitsioonide juurde jääma, peab selgeks tegema, milline strateegiline raamistik, mille raames oleks võimalik neid jõupingutusi ellu viia. samuti kõrge esindaja peab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks välja tulema uue läbivaadatud Euroopa Liidu julgeolekustrateegiaga, arvestades uue julgeolekukeskkonnaga välja töötama prioriteedid, millest üheks kindlasti on naabruskond. julgeoleku kaitsepoliitika äh, tõhusaks muutmiseks oleks vaja paremini integreerida seda poliitika, töövahendeid, strateegiline raamistik ning Euroopa Liidu üldine lähenemine. liikmesriigid peavad omakorda äh, täiel määral ellu viima seda, mis juba on liidu lepingutes olemas, muuhulgas ka alaline struktureeritud koostöö aeg on kätte jõudnud äh, tunnistada, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki ei ole valmis selleks, et edasi liikuda julgeoleku asju küsimustes koos. aga mingil juhul ei peaks keegi blokeerima teisi, kes seda teha soovivad. minu jaoks on kõige olulisem see, et kõik algatused omaksid äh, ilmselgelt Euroopa mõõdet ning et seeläbi äh, tugevdataks, mitte aga ei äh, kahjustatakse Euroopa Liidu rolli maailmas. minu sooviks on välja töötada selged suunised selleks, et ellu rakendatakse lepingu Äh, sätteid ja seeläbi oleks võimalik meil edasi töötada. võtmeaspektideks ähm, on siin äh, ühise julgeoleku kaitsepoliitika missioonide äh, rahastamine, rühmade, gruppide rahastamine ning see on ka põhjuseks, miks ma räägin liikmesriikide mehhanismide väljatöötamisest ning kutsun üles rahastama Euroopa Liidu Kaitseagentuuri ja Euroopa Liidu eelarvest. mis puudutab äh, võimekuse äh, arendamist, siis teen lõikes kolmkümmend kaheksa ettepanekuid ning muuhulgas nõuan poliitilist toetust äh, pilootprojektile, mis on EDA poolt välja töötatud ning me peame samuti kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks paika panema oma peamised eesmärgid millega peavad kaasnema samuti tööstuslikud eesmärgid. muuhulgas see kõik, seda kõike ei ole võimalik äh, teha nüüd juba ülemkoguks, aga ülemkogu peab olema alguseks, mis viib edasi Euroopa Liidu ühise julgeolekukaitsepoliitika äh, arengut. ülemkogul tuleks samuti äh, jätkutöö paika panna, luua teekaart ning teetähised, mille abil mõõta edusamme ning samuti tuleks kaasata julgeoleku kaitsepoliitika teemade tihedamini ülemkogu päevakorda. Äh, praegu sellega lõpetaksin ja ootan teie kommentaare, suur aitäh! suur aitäh! mina muuhulgas olen äh, Rahvapartei variraportöör, aga pean ütlema praegu, võttes arvesse äh, kuuldud tutvustust, mul ei olegi erilisi kommentaare või midagi lisada esmalt on kõige olulisem eh, see, et meil oleks päris kokkuvõtlik eh, raport, poliitiliselt eh, selge, tugeva sõnumiga raport. me ei ole siin selleks, et uuesti läbi arutada neid asju, mida me oleme juba detailselt käsitlenud aastaid. ma arvan, et just kõige tugevamad, kõige selgemad sõnumid peavad välja tulema, siit võttes arvesse ülemkogu teatud punktides, eriti mis puudutab tegelikku Lissaboni lepingu sätete elluviimist, siis äh, siin on tegemist millegagi, mis peaks, mida peaksid ju kõik tegema. muidugi me teame, et on poliitilisi ja tehnilisi raskusi. Need on seotud kas siis äh, planeerimise ning äh, operatsioonide läbiviimise struktuuriga samuti lahingugruppide ning Euroopa Kaitseagentuuri küsimus, aga ma arvan, et on oluline, et see oleks selgelt ka raportis ära mainitud, nii et siin me jääme oma teatud nõudmiste juurde, aga pärast me teame muidugi, et kõik see sõltub äh, suveräänsete riikide oma otsustest mingil juhul aga ei tähenda see seda, et me ei peaks omaenda arvamuste ning ambitsioonide juurde jääma. nii et mul rohkem kommentaare eriti ei ole, ma arvan, et minu fraktsioon saab ähm, suuresti toetada tehtud ettepanekuid. ja kui muudatusettepanekuid ka tehakse, siis võib-olla vähe tähtsaid võib-olla detailide lisamiseks, aga ma arvan, et peamised äh, suunised on siin kätte antud, nii et suur aitäh selle suurepärase raporti eest. nüüd härra Tahv Aldest um,. Uh, thank you very much, chairman uh,. Good uh, morning everyone and I would first like to suur aitäh ja tere hommikust kõikidele. tahaksin esmalt avaldada tunnustust proua Kobale tõesti suurepärase esmase eelnõu puhul. see on hästi struktureeritud, hästi kirjutatud, ratsionaalne ning ka tagasihoidlik seoses sellega, mis puudutab Euroopa ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika arengut. ja ma arvan, et tagasihoidlikkus praegusel ajal omab igati mõtet. ma usun, et on õige, et me just ülemkogule keskenduksime. tegemist on esimese korraga, mil äh, peaministritest ning äh, presidentidest koosnev äh, kogu üritab peaasjalikult keskenduda julgeoleku ja kaitsepoliitika strateegiale ning poliitikale võib-olla on seda varemgi tehtud. aga igati tervitatav on, et nüüd lõpuks on see ka päevakorda oma kohale pandud. ja tegeletakse ka millegi muuga kui lihtsalt eh, finantsprobleemidest tuleneva kriisi lahendamisega. ma kardan, et president Van Rompuy poliitilised eesmärgid ei ole endiselt veel piisavalt selged ja need on ka piiratud. no ma usun, et parlament võib mängida siin tugevat rolli ja aidata välja selgitada seda, mida me siis võiksime oodata koos kohtumiselt. mida me võiksime saavutada. mina paneksin suurt rohku just tihedale koostööle NATO-ga. ma tean, et see on osaks ka teie agendast. aga näiteks mis puudutab peasekretäri äh, Rasmusseni osalemist ülemkogul. ma arvan, et sellest oleks kasu. ka peaministritele nende enda otsuste vastuvõtmisel, me teame, et ta on väga hästi kursis sellega, kuidas tagada kõige paremini Euroopa kaitsehuvide julgeolekuhuvide kaitse, võttes arvesse praegust äh, eelarvelist olukorda ja ma arvan, et see on miski, äh, millest peavad õppust võtma ka meie liidrid mis puudutab valget raamatut äh, julgeoleku kaitse küsimuste kohta. sellega tõenäoliselt ei nõustuta selle, seda me peame mõistma. aga ühise tegevuse raames võib-olla me võiksime kokku leppida ühises, ühistes aludes, alustes äh, liikmesriikide julgeoleku ja kaitse äh, küsimuste läbivaatamisel Eh, mis kõik liikmesriigid peavad tegema. me näeme, et eh, võimekuse vähenemisele tuleb eh, tähelepanu pöörata ja on ja meil oleks vaja vastust küsimustele, eh, mis meie ees praegu seisavad. ja lõpetuseks ma arvan, toetan eh, raportööri selles, et eh, ta tahab kiirendada poliitilise tahte tekkimist Eh, ning ta toetab seda, et ka sõjaliselt võimekad liikmesriigid oleksid valmis oma integratsiooni edasi viima, see oleks siis eelmänguks sellele, mis hiljem võiks võtta alalise struktureeritud koostöövormi. suur aitäh, proua Lösing, palun, variraportöör kuuest <clears throat> aitäh, aitäh, proua Kopa. Te oma sissejuhatuses juba mainisite, et ei, ei ole siin kõike täielikult uuesti avastama hakanud, vaid olete võtnud varasemate raportite mm, loogika üle ja ka sisu üle ja tõepoolest siin teie raportis väga süstemaatiliselt mm, on koondatud siis kõik olulisemad põhimõtted, mis puudutavad ÜJKP-d äh, ja erinevate võimete koondamist ja te teate, et meie fraktsioonis mõningate punktide osas on põhimõtteliselt äh, teised seisukohad, aga ma äh, ei hakka praegu üksikasjalikult seda raportit hindama, ma lihtsalt teatan, et me koostame ka vähemusraporti. aga mõningad märkused ja konkreetsed küsimused. proua Kopa, ähm, märkusena see süstemaatika, mida te olete kasutanud, et te olete äh, selliseid klastreid kasutanud, klastritesse koondatud teemasid kasutanud, et see on samasugune loogika nagu Saksa-Prantsuse ettepanek äh, detsembri ülemkoguks äh, oli koostatud. nii et tegelikult see selline ülesehitus päris hästi siis ka sobib eri, eelnevate dokumentidega. ma tervitan seda, et punktis kümme 10 on äh, ajakohastatud ähm, Euroopa kaitsestrateegiat äh, süstemaatika poolest äh, ma peaksin küll märkima, et see ei ole mulle päris selge, et, et kõigepealt ähm, kirjeldatakse lõppjäreldusi, mis tulevad siis uuest ähm, tekstist ja siis peaks järgi, järgnema alles strateegia ähm, aktualiseerimine. tegelikult loogiliselt võttes peaks see järjekord olema teistsugune ehk te oskate natukene selgitada, miks te olete selle teise sammu, teise faasi toonud ettepoole? ja veel üks ähm, tõlgendusküsimus või arusaamise küsimus, see on äh, punktis üheksateist. Te nõuate või te, te mainite siin alalisi ähm, ähm vägesid, mida te selle all mõtlete? mina saan aru, et see, et te soovite senise rotatsiooni põhimõtte äh, muuta ja soovite alalise sõjaväe äh, luua. kas ma olen õigesti asjast aru saanud? või kuidas ma peaksin seda äh, nõuet punktis üheksateist mõistma? nii palju siis praeguseks minu poolt, aitäh. aitäh, kui lubate, raporti struktuuri kohta. proua Kopa võib ka sellest veel rääkida pärast. siin on teatud analoogia ka teiste dokumentidega, mis ringi käivad. vormis lepiti koht, kokku nõukogus nende kolme teemavaldkonna kohta, mida käsitletakse ülemkogus. ÜJKP nähtavas operatiivse külje kohta, tööstuse kohta nii et kõik äh, need ettepanekud äh, on kaasatud riikide poolt, rakkerühmade poolt ja kõik, äh, kõikide teiste panused ka järgivad sedasama struktuuri. härra Van Orden, ma näen, et ta on väga entusiastlik ja, ja ootab kannatamatult kaitse küsimusi käsitlevat ülemkogu um,. Well, aitäh, härra esimees um,. Um, mis puudutab kaitsepoliitikat ja lahingujõude, siis see on äh, tõesti iseseisva riigi üks kõige olulisemaid äh, osi ja me saame loomulikult aru, et väga paljusid pädevusi soovitakse siin üle võtta. Te teate, milline, et, et milline on minu äh, seisukoht ÜJKP osas sellega soovitakse küll edendada Euroopa poliitilist lõimumist ja te rääkisite ka Euroopa Liidu äh, ähm, nähtavust maailmaareenil tuleks tugevdada ja, ja ma tean, et äh, siin on erinevaid seisukohti selles osas äh, ka, mis puudutab äh, meie süsteemi võrdlevust, võrdlemist USA-ga. ma olen alati öelnud, et kui me soovime tõesti midagi muuta, siis me peaksime kasutama tsiviilinstrumente, mis võiksid tõesti olla täiendavad teiste organisatsioonide instrumentaariumile. ja me äh, küll toetame seda raportit, aga äh, meil on ka mõningaid äh, vastuargumente ja nagu te teate, ma olen tõesti täiesti vastu ÜEKP põhimõttele, aga siin on mõningad punktid, mida ma sooviksin mainida. Briti valitsus on vastu Euroopa alalise sõjaliste operatsioonide peakorteri loomisele, see on täiesti selge Eh, sellepärast, et kuidas me teeme siis eh, vahet eh, Euroopa Liidul ja NATO-l edaspidi ja siin on kahetised arvamused, sama kehtib ka PESCO kohta. et tugevdada alalist struktureeritud koostööd, hea koostöö juba leiab aset liitlaste vahel ja Euroopa liikmesriikide ja mitteliikmesriikide vahel koostöö on juba hea ja seetõttu me ei näe vajadust veel mingisuguse lisaalalise struktureeritud koostöö loomiseks. me peaksime ähm, harmoniseerima kaitse planeerimise kavasid liikmesriikide vahel, see on oluline ja see lo-, ja me peame ka vältima seda, et me ei äh, dubleeriks NATO protsessi ja mis puudutab nüüd lahingugruppe, siis me teame, et see kuuekümne tuhandest ähm, isikust koosnev lahingugrupp äh, on endiselt veel kauge-kauge ähm, eesmärk ja samas me teame ka, et nad ei, ei anna mingit lisandväärtust ju praegustele tegevustele ja see lõpeb sellega, et mõningad liikmesriigid maksavad äh, lihtsalt kahekordselt, sellepärast et liikmesriikidel on juba oma sõjavägi ja siis nad äh, peavad veel lisaks panustama äh, Euroopa ühiste lahingugruppide rahastamisse ja äh, ma, ja me teame, et neid lahingugruppe pole kunagi ähm, kasutatud, sellepärast põhimõtteline probleem Euroopa Liiduga on see, et Euroopa Liidul ei ole poliitilist tahet ega soovi kasutada lahingugruppe nii et ähm, siin on räägitud ka äh, Atlandi-ülesest koostööst äh, ja, ja me ei sooviks ju äh, dubleerida niigi väheseid äh, kaitseressursse ja ma kardan, et see dokument on lihtsalt jällegi äh, veel üks lisatakistus Euroopa lõimumisele, aitäh. Madam Kronberg. proua Kronberg. Thank you, chair. aitäh. kõigepealt ma sooviksin õnnitleda äh, raportööri. meie äh, toetame seda raporti eelnõud, see on tõesti äh, vägagi tabav, paar küsimust siiski oleks. kõigepealt, mis puudutab seda alalist struktureeritud koostööd me, me ei näe, kuidas seda äh, ÜJKP erioperatsioonidega äh, kokku viia, nii et et kas seda koostööd saab siis ka äh, eraldi operatsioonidele kohaldada ja samuti ÜJKP roll välispiiride kaitsel. kas, kas see on oluline ÜJKP võimekusele, me teame, et see nii ei ole, aga me sooviksime selgitust selle kohta. meile meeldis, meeldisid need lõiked, kus käsitleti eh, naabruspoliitikat, sellepärast et kriisiaegadel kõige olulisem ongi meie suhted partneritega, naabritega ja me tervitame ka seda, et on siin tehtud üleskutse kasutama rohkem eh, tsiviilmeetmeid ja vahendeid, kui me teame ka, et suurem osa meie missioonidest on ähm, tsiviiliseloomuga. nüüd, mis puudutab lahingugruppe, siis me ei ole nõus ähm, selle faktiga, et äh, probleemiks on see, et lahingugruppe ei ole äh, rakendatud ähm, fakt, et äh, lahingugrupid on olemas ja me ka toetasime seda, see ei ole argumendiks nende kasutamise jaoks. aga loomulikult kriteeriume on vaja ja meie küsimegi, et miks neid ei ole näiteks kasutatud Kongos. me ei ole nõus ähm, Euroopa Liidu äh, merendusstrateegia äh, eesmärkide äh, kindlaksmääramisega, sellepärast et ÜJKP eesmärgiks ei ole majandushuvide kaitsmine ja lõpetuseks meie kardame, et väga ohtlik on ähm, ähm, sotsiaalfondi kasutada läbivalt ähm, kaitsesektoris. aitäh. I think the civilian sec-. jaa, äh, tsiviilsektor peaks olema siin ikkagi ähm, esiplaanil, sellepärast et me peaksime siiski sotsiaal- ja globaliseerumisfondi kaudu kasutama meie sotsiaal, toetama meie sotsiaalsektorit, mitte kaitsetööstust. Need äh, fraktsioonide raportööridega lõpetuseks härra Tero ja siis äh, muud küsimused, aga enne vastab Kopa kõikidele teistele küsimustele. aitäh ma pean ütlema, et tavaliselt ma nõustun oma kolleegidega ETSR-is, aga ma pean ütlema, et seekord ma olen natukene optimistlikum äh, selle äh, raporti, sest ma esitan oma raportit soome keeles <laughs> mielestäni miet- mina leian, et äh, tegu on vägagi põhjaliku raportiga ja mul ei ole mingisuguseid ähm, põhjalikke märkusi, ma teeksin vaid paar märkust, ma tooksin välja veel fakti, et Soome on liikmesriik, kes ei ole NATO liige ja seetõttu meil on võib-olla natukene teised arusaamad kaitsepoliitikas Euroopa Liidu äh, kriitilised äh, rühmad võiksid tegelikult ta, äh, isegi toetada ÜJKP-d seni, kuni keegi, kuni see liiga kellelegi huvide varvaste peale ei astu. meie leiame, et äh, siin välja toodud punktid on vägagi ambitsioonikad ja ma olen osalenud ka Euroopa rahutagamismissioonidel ähm, varem. ja tõesti on kummaline see, et äh, lahingugruppe ei ole seni kasutatud, et neile ei ole antud äh, ka äh, olulisemat rolli. ma räägiksin lähemalt veel merendusstrateegiast taaskord. ma olen li pärit liikmesriigist. mille eh, kaubandus eh, kaheksakümne üheksa protsendi ulatuses eh, kulgeb läbi mereteede ja me näeme, et ressursse on vähendatud piiridel Euroopas ja seda me näeme nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil. me näeme, et kui kärbitakse võimekust ja tehnoloogiat selles valdkonnas, selles sektoris, siis on äärmiselt keeruline seda võimekust taas, taastada endisele tasemele Äh, selliseid strateegiaid tavaliselt väga harva äh, arutatakse ülemkogul ja seetõttu mul on väga hea meel, et äh, seda nüüd arutatakse ja ma loodan, et ülemkogu võtab ka väga konkreetsed sammud, otsused vastu järgnevate sammude kohta, aitäh. Merci, alors euh, monsieur Pascu et monsieur suur aitäh, härra Pascu, härra Kaaler soovivad sõna, kõigepealt annan aga sõna veel raportöörile, kes vastab siis erinevatele fraktsioonidele ja siis seejärel uuesti saate sõna teie aitäh teile kommentaaride eest. see on ilmselge, et selles arutelus on kajastatud kõikide poliitiliste jõudude seisukohad, siin on rõhutatud Euroopa Liidu rolli maailmas, samuti ähm, julgeoleku kaitsepoliitika äh, rolli. nii et ma ei hakka siin ähm, avama mingit filosoofilist äh, arutelu, vaid ma tuleksin väga konkreetsete punktide juurde kõigepealt, mis puudutab äh, seda küsimust äh, ÜJKP suhe NATO-ga Vilniuses, paar nädalat tagasi meil oli väga huvitav kohtumine, äh, mis puudutas siis ÜJKP-d, seal oli kohal ka Lady Ashton ja seal oli kohal ka härra Rasmussen ning väga huvitav oli et ta pidas väga huvitava ettekande koostöövajaduse järele, et NATO vajab tugevat Euroopa Liitu äh, tugeva äh, kaitseväega. ma kordan, härra Van Orden teile. paar nädalat tagasi Vilniuses meil oli ähm, kohtumine, kus oli kohal ka äh, kõrge esindaja proua Ashton ja räägiti ka ÜJKP-st ja ka härra Rasmussen oli kohal ja ta pidas väga huvitava kõne, kui te soovite, ma võin teile seda lugeda anda, sellepärast et ta ta kutsus ülele Euroopa Liidu tugevamale äh, nähtavusele maailma areenil, sellepärast et NATO ei saa kõikjal tegutseda ja eriti, mis puudutas ähm, ähm, naabruspiirkonda, siis Euroopa Liidul peab olema võimekus selleks, et olla nähtav ka kaitsetasandil, kaitsepoliitika tasandil, nii et ta kutsus üles täiendavale koostööle ja ta ütles äh, ka, kui suure huviga ta ootab tulevast ülemkogu, nii et see ka näitab, milline on see arutelu NATO siseselt, millise kuju see arutelu on võtnud NATO siseselt. härra Van Orden nüüd. no aga proua Ashton ei ole ju ometi NATO kõneisik. ah, härra Rasmussen oli ka kohal. härra Rasmussen loomulikult peab valitsuste seisukohti esindama ja suur osa neist on Euroopa Liidus ja nad on otsustanud erinevatel põhjustel, et ÜJKP on mingil põhjusel hea mõte. nii et, nii et NATO kõneisik peabki rääkima just nendel konkreetsetel teemadel kahjuks ei ole enam midagi aru saada, kui kõnelejad räägivad omavahel läbi segi-. No, this is very interesting because now we have the real uh, thought of nations. Je voudrais vraiment qu'on laisse okay., euh, qu'on procède anyway. dans l'ordre. Donc ma-. jah äh,, palun, Mari-Elena vastab ja kui teistel on veel sõnavõtte, siis palun teeme seda õiges järjekorras. võime pärast seda teha. I, with the idea of. niisiis arvestades nüüd härra Rasmussoni äh, üleskutsega ja, ja härra Tafi ettepanekuga, siis ma, see mulle väga meeldib, me peame siin arvestama ka liikmesriikide erinevate tundlik- äh, teemadega, me peame arvestama ka iga institutsioon, institutsionaalse organisatsiooni iseseisvuga, isegi härra Rasmusseni ettepanekuga arvestades ikkagi see natukene segab pilti, kui me selle siia lisaksime, nii et meil on vaja ülemkogule ikkagi seda edastada selge pilt. nüüd eh, proua Lösing, mis puudutab eh, klastreid, siis eh, mina ei ole Prantsuse-Saksamaa agentuuride esindaja, aga me oleme klastrid moodustanud samamoodi, nagu nende arutelude käigus pidevalt neid on koostatud ja mina arvasin, et selleks, et olla võimalikult efektiivsem, siis me peaksime sama struktuuri, äh, arutelude äh, sama struktuuri kasutama, jah, tegu on võib-olla ideoloogilise filosoofilise küsimusega, nii et ma ootan huviga teie vähemusraportit. miks mul on siin ära toodud see, mida me ootame? praegu ülemkogus on selline, valitseb selline atmosfäär, kus üritatakse ootusi eriti madalana hoida ja meie peaksime näitama, milline on vähemalt Euroopa Parlamendi ambitsioonikus ja ootused selles teemas. nüüd, mis puudutab alalisi lahingujõude, ma ei ole siin mõelnud alalist Euroopa Liidu lahingujõudu. aga meil on olemas lahingugrupid ja samuti Euroopa Liidu kodanikud maksavad selle eest ja seetõttu me peaksime üritama tagada, et, äh, et ol, meil oleksid kõrge vali, valmisoleku tasemega lahingujõud, et me saaksime neid ka hästi kasutada, kui vajadus selleks on. peakorter ja, ja valge raamat, jah, ma tean, et nendega on probleeme, aga sellegipoolest Euroopa Parlamendi seisukohas äh, me ei saa sellest loobuda, sellepärast et võib-olla tõesti sellel ei ole võimalust ülemkogul, aga samas ma ei saa ju jätta äh, mainimata, et äh, justkui me ei oleks kunagi seda ka, äh, arutanud, aga tõepoolest nendel äh, teemadel võib-olla ei ole suurt arutelu või võimalust ülemkogul. nüüd ähm, kolleeg Rombach, globaliseerumisfond, kaitsetööstus ja Michael Galleri raporti ajal meil on võimalus seda veel arutada, et siin on tegu väga ideologiseeritud teemaga, aga me ei tohiks unustada, et Euroopa kaitsetööstus on ainus tööstus, mis ei ole delokaliseeritud. nii et see on üks viis, kuidas hoida töökohti Euroopas, kõiki muid tööstusharusid saab, tööstussektorit saab delokaliseerida, seal avatakse ettevõtteid Bangladeshis, kus mujal. aga igal juhul meie siin toetame selles sektoris töötavaid inimesi ja mis puudutab merendus äh, merendusjulgeolekut, merenduspoliitikat, ähm, siis äh, ma ei soovi siin äh, mingisuguseid konkreetseid majandushuvisid kaitsta, aga kui me räägime näiteks piraatlusest, siis siin on tegu äh, teemaga, kus me oleme juba nähtavad tänu operatsioon Atlantale, me peame seda tegevust tugevdama ja meil peab olema äh, tugev äh, laiaulatuslik äh, merendusstrateegia, poliitika selleks, et me saaksime äh, kõik olulised tegevused koondada. nüüd, mis puudutab PESCO-t, alalise struktuuri, struktureeritud koostööd, siis see on võib-olla koostöö tööstuse tasandil. küsimus on, kuidas te tõlgendate Lissaboni lepingut? mina leian, et igasugune koostöö soovivate liikmesriike koostööd tegevate liikmesriikide vahel peaks saama, peaks aset leidma PESCO katusel. ja Frontex, Frontex teeb äh, suurepärast tööd. ka minu koduriigis ta mm, aitab, ta aitab neid pagulasi, kes tulevad Süüriast ja teistest riikidest äh, nii et Frontex teeb suurepärast tööd ja me peame äh, aitama seda institutsiooni, mis seni on äh, väga head tööd teinud ja me peame nende võimekust tugevdama. ja ma jään ka selle äh, fakti juurde, mis siin tekstis on, et me ei saa olla igal pool kohal ja kõike teha, aga meil on vastutus oma naabrite eest, sellepärast et naabruspoliitika, mis seal taset leiab, on oluline ka meie kodanike jaoks ja meie sõnumiks peaks olema see, et kaitse, kaitsepoliitika ei ole seotud ainult äh, sõduritega, lahingujõududega, vaid see on seotud ka Euroopa kodanike julgeolekuga. ja seepärast ma tulengi esimese punkti juurde, et kaitseküsimustes parlamendina me peame selgitama, miks see peab olema ambitsioonikas ja miks see peaks olema ka Euroopa valimiste päevakorras ja, ja et me ei peaks siin ähm, tundma kahetsust selle punkti tõstatamise pärast, sellepärast et meil on majanduskriis ja nii edasi. aitäh, härra Liisek, palun. aitäh. paar lauset ka minu poolt, sellepärast et äh, siin on juba vägagi palju ära mainitud ma sooviksin seda arutelu meie kalli kolleegi Jeffrey Van Ordeni ja proua raportööri ja teiste vahel natukene eh, kommenteerida. minu meelest ei ole olukord selline, et me peaksime esitama küsimuse, mida me võiksime esitada lapsele. nimelt, et kas, me ei saa ju küsida lapselt, kas talle meeldib rohkem eh, ema või isa, kas ta armastab rohkem ema või isa nii et Poolas ja ka teistes liikmesriikides ähm, meie tähendab nii Euroopa Liitu kui ka NATO-t, sellepärast et paljud Euroopa Liidu liikmesriigid on ka NATO liikmesriigid ja me ei liitunud äh, selle organisatsiooniga mitte selleks, et äh, seda laiali saata. nii et äh, see on ka ähm, meie valitsuste teadlik valik, et vahetevahel on kasutada, vahetevahel on parem kasutada kahte instrumenti kui ainult ühte meie äh, valitsusjuhid, riigipead ei ole ju ka hullumeelsed. ja ka nemad soovivad tagada äh, dubleerimise, dubleerimist, sellepärast et dubleerimine toob endaga kaasa ju ka kahekordseid kulusid äh, ja kulud on ju meie Euroopa maksumaksjatele äärmiselt oluline küsimus. ja nüüd see põhimõtteline küsimus, ma toetan proua Koppa põhimõtet, et me peaksime pigem ambitsioonikad äh, olema. kaitsepoliitika nõuab meie riikidelt, valitsustelt äh, rohkem ja mitte vähem ja seetõttu ma leian, et me peaksime ülemkogul ka ette võtma sellise, selle poliitika strateegilise ülevaate strateegilise hinnangu sellele andma, see oleks ka tuleviku jaoks väga oluline. ja nüüd, mis puudutab neid kurikuulsaid lahingugruppe, ma täiesti toetan, ma olen täiesti nõus selle väitega, et praeguses olukorras äh, me lihtsalt kompromiteerime iseennast me peame ka oma riigipeadele valitsusjuhtidele, valitsusjuhtidelt nõudma, et nad paneksid käima selle küsimuse lahendamise protsessi, sellepärast et küsimused tuleb lahendada, kuidas me saaksime aktiivsete lahingugruppide rahastamise äh, küsimuse lahendada, aitäh. suur aitäh ja nüüd palun härra Pašku well,. Uh, jah, ütlen uh, raporti kohta, et uh, oleme lõpuks üle saamas sellest mustrist, mida me kasutasime minevikus, kus me kirjeldasime operatsioone ja mis eelmisel aastal tehtud sai ja see tavaliselt ka, sellega piirdus. mul on hea meel, et detsembrikuu ülemkogu muudab seda mustrit ning äh, parandab seda. nii et äh, Maria Heleni on väga hea töö ära teinud. mul, äh, ma olen täiesti nõus nendega, kes seda raportit siin kiitnud on ja tahaksin nüüd vastata mm, mõnele küsimusele üldises plaanis. nagu te teate, alustasime äh, teatud ootustega ülemkogule, siis nägime, mis toimub ja siis ähm, lasksime lati allapoole ülemkogu suhtes, kuid äh, arvan, et me peaksime lähtuma sellest, äh, kas ülemkogu või on või ei ole mingisugune protsess, kui äh, tegemist on protsessiga, äh, kus lubatakse, et nende probleemidega tegeletakse hiljem, siis kindlasti tõstame latti, sellepärast et me oleme kindlad, et äh, need küsimusi hiljem arutatakse. kui on tegemist ühekordse sündmusega, ma ei arva, et see tegelikult nii oleks, siis viie aasta pärast on järgmine ülemkogu, siis meie ootused on täiesti teistsugused, väga kõrged Äh, ja äh, kui lubadusi ei täideta, siis äh, on ka meie pettumus väga suur, nii et me peame oma lati seadma sinna, kus ülemkogu lubab jätkata nende probleemidega tegemist või tegelemist või mitte. nii et siin allkomisjonis ning komisjonide tasandil peaksime võib-olla koondama kõik raportid, mis äh, meie arvates võiksid olla ülemkogus äh, kasulikud ning võib-olla koostame siis kausta kõikidest nendest raportitest ja need raportid äh, tuleks saata kõigile, keda me oluliseks peame ning me peaksime selle ka interneti üles riputama, me peaksime äh, Äh, sinna panema väikse lingi, äh, dokumendid, äh, mis on ülemkogu jaoks olulised ja siis need dokumendid sinna üles riputama. mis puutub Ameerika Ühendriikidesse, siis see sõnum, mida nemad saadavad, on see, et me peaksime sellest mõtteviisist üle saama, et ükskõik, mis juhtub, USA päästab alati meie, meid olukorrast välja. ma arvan, et me peaksime välja tooma need olukorrad, kus USA ühel või teisel põhjusel ei saa sekkuda meie ootustele vastavalt, nii et meil peaks olema mingisugune tagavaraplaan ning nagu ma ütlesin ka minu raporti arutelu jooksul, et teatud riigid ei saa NATO poole pöörduda, nad tulevad meie juurde ja meie peame neid aitama, me teame, et Soomet äh, kaitseb NATO mm, kogu selle soomestamise perioodi jooksul ja võib-olla see isegi on lubanud soomestumist, kuid äh, see on täiesti teine jutt. me liigume igal juhul selles suunas, et ähm, arvatakse, et ükskõik, mis ka ei juhtu, siis USA tuleb meile alati appi. ma arvan, et me peaksime olema valmis siin teatud üllatusteks. nüüd äh, poliitikast. praegu on kõik seotud võimumängudega nüüd luuakse uut hierarhiat ja meil on siin võimuinstrumendid. Äh, ajaloo jooksul on äh, nende hulka alati kuulunud ka äh, sõjavägi. me ei saa öelda, et ma pean sinuga duelli, aga parem käsi on mul selja taga ja vehklen ainult vasaku käega sellepärast, et äh, ma tahan nii teha. ei, me ei saa niiviisi teha, me peame olema realistlikud siin, me peame leppima sellega, et äh, elus on nii. ja me peame sellega leppima. Tanja, praegu on äh, suhted äh, tsiviil ja sõjaväelise tööstuse vahel äh, palju lähem kui kunagi varem ja me näeme üle kandumist ühest valdkonnast teise. meil oli enne ülekandumine sõjaväelisest valdkonnast tsiviilvaldkonda, internet on üheks selleks näiteks, kuid nüüd kasutab sõjavägi ka tsiviilinstrumente ja seda väga kasulikult, nii et ma arvan, et me peaksime siin ümber vaatama vaatama selle vahe, nende erineva keelekasutuse vahel, sest me elame nüüd juba täiesti teistsuguses maailmas. ja viimane kommentaar. eile osalesin küberkaitse teemalisel arutelul ning tunne, mis mulle jäi sealt, Äh, oli see, et meie maailm võrreldes virtuaalmaailmaga ja meie maailm on see reaalne maailm, on tegelikult virtuaalmaailm, sest tegelik maailm ongi virtuaalmaailm. kõik juhtub äh, virtuaalmaailmas ja kuidas me defineerime julgeolekut, kui nii suur osa julgeolekust toimub virtuaalmaailmas ja ma olin väga üllatunud, äh, kui ma nägin, et näiteks äh, üks Ameerika esindaja ütles, et Ameerika kohtud ei ole valmis selliste probleemidega tegelema, neil ei ole vastavaid teadmisi. korraga on meil piiramatu ruum, kus ei ole ühtegi reeglit nagu kosmos. kõik need asjad muudavad meie äh, referentraamistikku ja me peaksime võimalikul määral öö, äh, lähenema sellele virtuaalreaalsusele, mis äh, ongi tegelikult reaalsus ja võib-olla meie maailmast saabki lõpuks see virtuaalmaailm, aitäh. see oli väga reaalne sõnavõtt igas, igal juhul, igas mõttes. härra Kaaler, palun Äh, suur tänu, härra esimees. ma ei hakka üle kordama, mida siin juba öeldud on, aga kuna ma olen Rahvapartei koordinaator, siis ma sooviksin ähm, selgelt öelda, et ma proua Kopa äh, raportit toetan, selle põhisuundi toetan. et see äh, kajastab ka mm, meie põhimõtteid. aga nüüd annaksin mõtlemiseks selle, et Euroopa Liiduna me moodustame ainult kaheksa protsenti maailma rahvastikust ja kui me soovime teha poliitikat, mis võimaldab, võimaldab jätkata meie elustiiliga, kui me soovime kõike seda säilitada, siis me peaksime kasutama ära kõik, mis meil on välispoliitikas, et see, kes soovib äh, olla nii-öelda soft power, peab oskama ka hard power'it kasutada. nii et me peame olema valmis tulevasteks väljakutseteks ja meie Ameerika, ka meie Ameerika sõbrad, ka äh, Sakura Simonsist, kes oli hiljuti Brüsselis õhtusega, ütles, et jaa, artikkel viis, seda me alati toetame, aga kõik, mis läheb allapoole artiklist viis, äh, kui meid rünnatakse, eriti kui teie eh, naabrusest rünnatakse, siis tegelege teie sellega. ja ja ma ei sooviks sattuda olukorda, et kui ma sooviksin järgida ainult NATO liini, et siis lõppude lõpuks, kui ma näen vajadust eh, kuskil Balkani näiteks tegutsema asuda, et siis ma saan äh, Türgi veto, sellepärast et ähm, türklased NATO-s sellega nõus ei ole ja see on just see oluline punkt ja mina ei soovi, et Euroopa Liidu kodanikuna või mm, poliitikuna või te, meie tegevused oleksid äh, kolmandatest riikidest äh, sõltuvad ja see ongi selle Türgi veetoga seotud küsimus. Äh, NATO-s on ikkagi otsused võetakse vastu ühehäälsuse alusel, see on siis üks aspektidest. kuna meil kõigil ei ole piisavalt raha, ja see, siis seetõttu need ettepanekud, mis käsitlevad äh, erinevate varustusprogrammide koordineerimist, äh, on nii, on ka meie finantsvõimete äh, ja ressursside mm, huvides ja ka meie koostalitusvõime suurendamise huvides. nii et need on olulised argumendid ja suur tänu, proua Kopa, selle väga hea raporti projekti eest, aitäh! jah tuletan teile meelde, et äh, meil on uuesti võimalus äh, selle raporti üle arutada hiljem, see oli esimene arvamuste vahetus, mul on väga hea meel, et see nii palju huvi tekitab, see muidugi ei üllata mind, mul on veel kolm äh, sõnasoovi siin ja siis lähme härra Kaaleri raporti juurde ja muidugi enne seda anname võimaluse kokku võtta proua Koppale. palun, proua Kronberg

mis puudutab äh, NATO-t ja Rasmusseni kommentaari Vilniuses, et äh, NATO-l on vaja tugevat koostööd Euroopa Liiduga. Äh, ta ütles ka, et keskseks küsimuseks on Küpros, nii et institutsiooniline koostöö ei ole järgnevatel aastatel võimalik, nii et Euroopa Liit tuleb, peab ise otsustama siin. mis puudutab lahingurühmi, siis ma näen, mida te mõtlete, kui ütlete, et kui neid ei kasutata, siis need kaotatakse ära, kuid äh, asi on selles, et äh, neid tuleks hästi kasutada, kuid mis tähendab hästi kasutamine? see tulebki välja mõelda, sellepärast et äh, siin on nii palju erinevate riikide huvisid ja mm, vastutust, nii et mõnikord kasutatakse neid äh, valesti ära, nii et me peame mõtlema selle peale, mis tähendab nende hästi kasutamine, mis äh, puudutab sõjaväelist äh, lähenemist tööstusele, siis ma arvan, et sõjaväetööstus seda on võimalik delokaliseerida nagu iga teistki tööstust ning äh, nagu ma olen aru saanud, prantslased ehitavad laevu Venemaal või midagi sellist, nii et selline rahvusvahelistumine leiab sõjaväetööstuses aset ja ma arvan, et me ei peaks sõjaväetööstust lihtsalt sellel alusel toetama, me peaksime defineerima, milline sõjaväetööstus on oluline Euroopa Liidu julgeolekule ning siis püüdma neid valdkondi kaitsta. kui me vaatame eh, innovatiivsust eh, ja neid küsimusi, mida me täna hiljem arutame, siis eh, on väga problemaatiline, kui me mõne tööstuse valdkonna jaoks piirid tõmbame Euroopa Liidus, seda ka sõjaväetööstuse puhul. Frontexi küsimus, ma arvan, et Frontex jääb siit valdkonnast äh, välja. ma mõistan ka Kreeka probleemi siin, kui ma vaatan seda oma koduriigi vaatepunktist, Soome vaatepunktist, siis seal on väga äh, tugev vastuseis Frontexi veel tugevamaks muutmisele ja öö, äh, piiririigid on selle poliitika eest vastut-, toetatav, kuigi muidugi siin on tarkade piiride küsimus, mis tõusetub ning me peaksime kindlasti ka seda arutama. Need olid siis minu kommentaarid, aitäh. suur tänu, proua Lüüsing, palun. aitäh, kõigepealt ma tuleksin äh, Äh, märksõna ideoloogia juurde, aga siin me ei aruta ju ideoloogia üle, seda me teeme filosoofiaseminaridel, seal on ka mõningaid filosoofe minu koduriigis, kes on suurepäraseid saavutusi äh, saanud selles valdkonnas ja ma võin neid ainult soovitada, aga see, mida me siin arutame, sellel on ju nagu ka otsesed tagajärjed, sellel on otsesed mõjud äh, ka eelarvetele ja ka neid me arutame ja seetõttu ma tooksin ühe märkuse. kui härra Rasmussen nõuab et äh, Euroopa Liit tugevamalt ähm, NATO-t toetaks, siis ta teeb seda ka eelarvelistel põhjustel, sellepärast et äh, USA juhtimisel äh, NATO USA ei suuda enam kõiki neid sekkumisi ja operatsioone oma rahvale selgitada, nad on ju ka kriisis. nii et ma arvan, et NATO puhul on ka oluline küsimus ikkagi finantsides, kui kui nad soovivad meiega koostööd ja härra Pasku kogu aua juures et see, et Euroopa armee oleks justkui täiendus NATO-le, siis see ei sobi ei meile, vasakpoolsetele ega ka teistele vasakpoolsetele organisatsioonidele, minu meelest on see illusioon, sellepärast et me oleme strateegilises partnerluses ja kõik äh, USA äh, sõjalised ähm, sõjalised äh, tegevused ähm, on tegelikult, NATO all äh, on tegelikult lihtsalt kulude ümberjagamine. jah, tuleksin veel oma kolleegi äh, märkuse juurde, mis puudutab välispiiride kaitset me ei saa ju neid raporteid vaadata eraldi, me peame neid vaatama üheskoos ja proua Gomes eelmisel nädalal täiskogus ütles väga selgelt selle teema kohta, et merendusstrateegia, Euroopa Liidu merendusstrateegia peab panustama ka Euroopa Liidu välis piiride kaitsesse äh, avamerel, aga samas ma ei saanudki aru, kus kohas Euroopa Liidu äh, välispiirid siis on, ma ei teadnud, et Euroopa Liidu välispiire peab juba Somaalia rannikul kaitsma. nii et äh, see, et Euroopa Liidu välispiire tuleb kaitsta, seda küsimust tuleb tulevikus põhjalikult arutada. ja ma sooviksin teid ühes osas õnnitleda, et kui kui kui nii pikki arutelusid peetakse, siis äh, sellel on ka tugev baas nendel aruteludel. härra Kaaler väga-väga selgelt äh, selgitas ähm, siin sõjalise poliitika e-, eesmärki ja sisu, tõesti tegu on siin soft power'iga tagada Euroopa Liidu elustiili tagamine ja kui vaja, et seda tuleb siis ka vägivallaga äh, tagada, et seda te ütlesite väga selge sõnaga ja ma arvan, et äh, seda me peaksime siis ka Euroopa Liidu äh, rahvastele selgeks tegema, et nad teaksid, millega siin tegu on ja siin ma tuleksin härra Pasko idee juurde tagasi, see on, mis on väga hea, et see raport tuleks ka veebilehel avalikustada, sellepärast et mis puudutab sõjalis-poliitilisi strateegiaid, siis ähm, need, siis meie elanikkond on liiga vähe nendega kursis, neid arutatakse liiga vähe ja minu meelest on ka väga rõõmustav ka see, et äh, siin kordki selgitatakse ka seda, mis asi on Atalanta, ma olen juba aastaid äh, siin äh, komisjonis ja alguses mulle öeldi, et tegu on siis humanitaarabilaevade kaitsmisega ja juba tollal ma kõhklesin selles argumentatsioonis ja nüüd öeldakse väga selgelt, et tegu on ikkagi majandushuvide kaitsmisega, tegu on energiajulgeolekuga, energiajulgeoleku huvide militaarse kaitsega. mina leian, et see ei ole sõjaline ülesanne minu meelest on oluline see ja mul on väga hea meel ka selle üle, et siin arutelus ei ole tõstatatud ideoloogilisi küsimusi ja ma tuleksin veel kord tagasi härra Pasku äh, mõtte juurde, et me peaksime Euroopa Liidu kodanikke palju äh, selgemalt ähm, teadlikustama nendest küsimustest, et inimesed ka teaksid, mis siin toimub, äh, miks ja kuidas ja sellisel juhul nad võivad ka otsustada, kas nad tahavad sellist jätkumist ka tulevikus näha, aitäh see äh, asjaolu, et ta ülistas härra Gallerit, kas me ootame siit siis midagi erilist pärast pühapäeva? ma tahaksin kõigepealt teile meelde tuletada, et meie raportid on avalikud ning äh, ka selleteemalised arutelud, nii et äh, me ei hakka sundima oma kodanikke neid äh, lugema, kui nad ei taha, siin on äh, demokraatlik vabadus ja miski ei takista teil, proua Lösing, ega ka teistel oma valimisringkondades korraldada kohtumisi või arutelusid, et äh, rääkida Euroopa kaitsepoliitikast. ma kinnitan teile, et neil on väga palju edu, sellepärast et need on väga tundlikud teemad ning küsimus, mida Euroopa teeb sõjaväelisel tasandil Liibüas, Malis või Süürias, ma kinnitan teile, et see kütab kirgi üles ja mitte ainult Prantsusmaal. ma ütlesin, et kõik võimalused on avatud, isegi Inglismaal on võimalik selleteemalist arutelu pidada Atalanta kohta, lubage mul öelda, et kunagi ei ole mingisugust varjatud eesmärki olnud siin asjaolu, et Atalanta kaitseb ka kaubalaevu, kes seda tsooni läbivad, on algusest peale mandaadi osaks olnud ning tegemist ei ole ainult Euroopa kaubahuvidega, sellepärast et kõik laevad, kes seda piirkonda läbivad, on kaitse all. spetsiifiline Euroopa laevade kaitse on ainult sõdureid äh, transportinud laevade puhul, kuid äh, see kaitse on tagatud äh, kõikidele laevadele, kes seda kaubatööd kasutavad, nii et siin ei ole mingisugust varjatud eesmärki ning ähm, toiduabilaevade saatmine on midagi, mis on leidnud ülemaailmset toetust ning siin ei ole mingisugust poleemikat. proua härra Campbell, palun aitäh, see raport on väga hästi ja selgelt kirjutatud raport, kuid see on väga masendav, sest see läheb täiesti vales suunas, see on selge samm ühtse sõjaväe suunas, ma tahan, et te ütleksite seda selgelt. see on alati varjatud keelekasutus, palun öelge seda otse välja, te tahate ühtset sõjaväge eh, ja luua siin Euroopa üliriiki, see on teie kavatsus, ka Rahvapartei kavatsus, just eriti Rahvapartei kavatsus ma märkasin, et äh, äh, korraga on meie allkomisjon elavnenud ning äh, kaevab end läbi palju mitmetest, mitmetest Lissaboni meetmetest ja see tekitab minus muret kaitseministrid räägivad nõukogus ühisest sõjaväelisest koostööst, see ei ole tegelikult Euroopa valdkond ja siin peab need asjad jätma liikmesriikide otsustada. räägitakse sellest, et meil on vaja rohkem investeerida, see tundub väga loogiline, liikmesriigid ei saa investeerida kaitsevaldkonda, sellepärast peab Euroopa seda tegema, seega kas me peame suurendama Euroopa eelarvet, et julgeolekut rahastada. mis puutub äh, lahingurühmadesse, siis äh, mul tekitab, äh, minus tekitab muret siin keelekasutus. me peame neid kasutama, me peame Euroopa nimel verd valama, see on väga vale, eriti eriti just, kui me hakkame tähistama sajandat aastapäeva Esimese maailmasõja algusest, möödumisest. see on öö, vale mõtlemine, me peame sellele piiri panema. ma ei usu, et see oleks see, mida inimesed rahvusriikidelt soovivad. Nad tahavad rahvuslikus, riiklikku suveräänsust ning öö, äh, öö, ma arvan, et äh, ainuke hea asi selle raporti juures on see, et äh, see teeb palju tõenäolisemaks, et Ühendkuningriik lahkub äh, Euroopa Liidust, nii et kui me seda teed jätkame, siis te tõukate Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja, võib-olla see ongi see, mida te tahate, mina seda tahan igal juhul, kuid see juhtubki, kui te jätkate nende föderaalsete ambitsioonidega. aga palun jätkake, jätkake. kallid kolleegid, võtame selle arutelu nüüd kokku, lubage mul siiski äh, sest äh, te esi, te siin äh, projitseerite teatud äh, intentsioone selle raportile, mis lähevad tõesti väga kaugele. ma mõistan teie hirme, et tõesti tekib mingisugune Euroopa armee, mis, mida juhiks oh õudu Euroopa tehnokraat aga äh, te toetate hoopis äh, Euro-Ameerika äh, sõjaväge, mida juhib mõni Ameerika kongresmen. kui me vaatame, kuidas NATO-s nüüd Süüria puhul otsuseid langetatakse Euroopa ja Ameerika tasandil, siis minul tekivad siin teatud küsimused, sest ma ei ole kindel, et need äh, sõjaväelised operatsioonid, äh, kuhu USA on meid kaasanud viimastel aastatel, oleks olnud väga tõhusad nii et ma tahaksin, et me kaaluksime proua Kopa raportit sellisena, nagu ta on, ega süüdistaks teda mingisugustes äh, intentsioonides, ma saan aru, et äh, see on osa poliitilisest mängust, kuid ma arvan, et me süüdistame äh, teda liiga lihtsalt igasugustes asjades aga me peame vaatama, mis on tema raportis ja Lissaboni leppes leppes, see Lissaboni lepe ju rasti, ratifitseeriti, nii et äh, pärast seda võib muidugi igaüks ise otsustada, aga me peame praegu töötama konkreetse ratifitseeritud leppega ega mingisuguste fantaasiate kallal. härra Van Orden veel, palun muidugi äh, me oleme Lissaboni leppe vastu, kuid see on kahjuks äh, reaalsus, millega peame tegelema. Michael, sa rääkisid Balkani riikidest ära, unustasin kaht otsustavat sekkumist, mis on NATO poolt läbi viidud, me peaksime seda kindlasti meeles pidama. tahaksin tagasi tulla äh, Äh, nende viidete juurde härra Rasmussenile ma ei taha tema äh, reputatsiooni muidugi kahtluse alla seada ning ta käis ka siin ning äh, kui ta räägib Euroopa Liidu Liidu publikule, siis ta muidugi kordab Euroopa Liidu mantraid ikka üle ja ja ta teeb seda muidugi väga viisakalt ja me ootasime seda temalt. Jeffrey, äh, kas sa tahad, et me usuksime, et ta ei mõtle seda, mida ta ütleb? et me peaksime vaatama seda, mida ta ei ütle? ei, ei, me peaksime vaatama, mida ta ikka ütleb ja üleskutse Euroopa riikidele rohkem teha ei ole ju midagi, mis oleks sündinud hiljuti äh, see on olnud meie viimase kuuekümne aasta soov püüda eurooplasi üles kutsuda rohkem tegema ning te ütlete, et me toetame ameeriklastele ainult, muidugi me ei tee seda. Äh, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigil on sellepärast oma vahendid, me ei ole kunagi otsustanud lihtsalt täielikult Ameerika Ühendriikidele toetuda. kuid ma olen siin Ehm, täheldanud teatud Ameerika vastasust, mis läbib paljusid arutelusid, kuid veel üks punkt, mille ma tahtsin tõstatada. Ehm, Andres Fogg Rasmussen, kui ta rääkis Vilniuses Äh, siis äh, kõikide nende äh, viisakusavalduste vahel kutsus ta muidugi Euroopa riike üles rohkem tegema ning lõpuks ütles, tsiteerin, kui me reisime, siis peame tagama, et me ei tõuka üksteist teelt kõrvale samasuguste projektide tõttu, meil ei ole selleks vahendeid ning meie maksumaksjatel ei ole selleks pensioniraha. koostöö, mitte topeldamine on edu võti ning teie parlamendisaadikutena olete siin määravaks, et see saaks sündida, seda ütles ta Vilniuses. aitäh, ütlen, et tegemist on äh, teemaga, mis on mulle väga südamelähedane ja mul on hea meel, et meil on siin kirglikud arutelud, kuid äh, topeldamine, see on selline äh, maagiline sõna, mis on nagu rakett, mis saadetakse igas suunas teele, kui jutt käib kaitsepoliitikast, kuid kõikides äh, riikides äh, meil ei ole äh, kahte armeed, Prantsusmaal ei ole NATO armeed ja Prantsuse armeed, meil on üks armee ja kui me, kas me paneme NATO lipu või riigilipu lauale, kui me sõjaväe kuhugi saadame, see sõltub olukorrast on teatud olukordi kus me ei saa nato sõjaväge kasutada ja vastuvõtjad riigid ei tahaks kunagi näha NATO lippu, kuid nad näevad hea meelega Euroopa lippu seal ja nagu ma ütlesin härra Kaalerile, siis kui siis on riigid, kus teatud NATO liikmed panevad veto peale sekkumisele ning ma ei ole kindel, et Liib-, kui Liibüa sekkumine kui Mali puhul oleks sõjaväeline sekkumine aset leidnud NATO lipu all, siis kõik liikmed oleksid sellega leppinud ning ma ning türklastega tekib siin probleem ning ma arvan, et siin peame selle küsimuse tõstatama Euroopa sekkumist ei äh, leidnud, ei toimunud, kuid NATO sekkumist samuti mitte. ma arvan, et NATO ei saa igale poole minna ning äh, küsimus tekib siis, kes siis sinna läheb ja NATO ei ole kõige parem raamistik, võttes arvesse geopoliitilist olukorda nii et äh, selle teemaline arutelu jääb avatuks kuid härra liisek kas te soovisite veel midagi öelda? ja siis äh, pärast äh, proua Koppa võtab selle arutelu kokku. Sorry, it's just constructive proposal, I think. jah. ma usun, et äh, eelmine aasta korraldati tuhandeid arutelusid rakkerühmade ja erinevate äh, organisatsioonide poolt ja see puudutas siis suhteid ÜKP, äh, NATO ning Euroopa institutsioonide erinevate struktuuride vahel. ma usun, et võib-olla me ei peaks siin parlamendis seda tegema, sellepärast et äh, siin meil ei ole piisavalt aega, alati on meil muudki arutada, võib-olla me peaksime alakomisjonis eraldi kuulamise, eraldi arutelu selle teema kohta korraldama tulevikus võib-olla ajurünnaku, võib-olla kutsuksime NATO-st inimesi, sõltumatuid eksperte, sest et tundub, et äh, meie vahel praegu ei ole lihtsalt piisavalt arutelu. mis oli nende nimi, kes siin äh, hävitasid tööstusseadmeid? ludiidid, võib-olla siis ka siin jah, võib nii minna. aga suur aitäh selle äh, arutelu eest, ma usun, et äh, tegemist on millegagi, mida on meil vaja ka Euroopa valimistes. ning äh, ma nõustun härra Liiseki ettepanekuga, me peame ka siin komisjonis rohkem üldiselt arutama Äh, suuremaid põhimõtteid, mitte ainult tehnilisi aspekte, sellepärast et tihti me ei pea, ei pööra piisavalt tähelepanu üldisele pildile. nüüd härra Van Orden. Äh, Ameerika Ühendriikide jõududega Ameerika, äh, Euroopas probleemiks on see, et nad tahavad, et me osaleksime. aga järgmisel aastal viimane Ameerika Ühendriikide tank lahkub ja me peame ka Euroopa väed kohale äh, ikkagi hoidma, meil on vaja mingisugust lahendust, paindlikku lahendust seal, kus on vaja midagi teha ja seda me ka üritame teha. jah, mis puudutab äh, äh härra Tajani poolt öeldud, siis jaa, meil on äh, nutikas äh, kaitse, pooling sharing ja nii edasi aga tundub, et me lihtsalt kordame, kordame asju üle, aga mingit sisu sellel ei ole, me peame asju tegema hakkama, mitte lihtsalt rääkima sellest, et meil ei ole Euroopa vägesid vaja, vaid me peame selgelt selgitama, mida me peame silmas ja selle all, et me ei duplitseeri tegevust. härra Van Orden ilma mikrofonita saalist. Now oh,, please, please, Mr Van Orden, we have, we will have a härra Van Orden, palun. härra Campbell nüüd alaline mm, struktuuri koostöö, see on ka Lissaboni leppes, me kõik teame seda, ma ei hakka üldse seda küsimust arutama, tegemist on lepingu sätega. me peame mm, lepingut ellu rakendama. ei midagi enamat. me tahame, et britid oleksid Euroopa Liidus, aga mitte ei taha me, et seeläbi me peaksime kuidagi lahjendama oma ambitsioone ning öö, äh, oma nägemust. me ei taha, et äh, kõik jääks ainult teie äh, käsu järgi. igal asjal on oma hind, me peame ka edasi liikuma nii brittidele, kuid ka meile endile. ülejäänud osas ma nõustun härra Danšaniga. laevade kaitse, jah, muidugi. me kaitseme ka naftalaevu me teame, et hiljuti on paljud äh, naftatankerid äh, piraatide poolt kinni peetud, energia äh, tarneturvalisus on ohtu sattunud, me peame seda tagama. julgeolek on ju praegu probleemiks, selle probleemiga me peame seega ka tegelema, see on väga selge. nüüd eelarve, eelarve küsimus, te teate, et see on väga tundlik teema. ka minu poliitilises perekonnas roheliste seas me muidugi äh, ei ole rahul sellega, et vähendatakse eelarvet äh, kaitsevaldkonnas, kui meil on vaja kaitsta oma kodanikke. nii et äh, ma arvan, et siin on tegemist ka kommunikatsioonistrateegiaga, me peame selgitama, millega on tegemist enamasti ja see jällegi on miski, mida, mille osas eh, kritiseeritakse minu fraktsiooni puhul. me tunneme ennast süüdlastena, kui tahame kaitseküsimustest raha suunata, aga ma arvan, peaksime ikkagi selgitama, et kaitseküsimused on olulised, tegemist on millegagi. ja me peame selle sõnumi ka edastama oma valijatele. Küpros, Küpros on eh, võtmetähtsusega ja niikaua, kui eh, küsimust ei lahendada, ma ei eelda, et need kaks institutsiooni saaksid, NATO ja Euroopa Liit saaksid eh, sujuvalt siin koostööd teha, me loodame aga, et eh, tulevikus ikkagi mingisugune läbimurre toimub. proua Lösing, viimased sõnad eh, teile, kui ma rääkisin teoloogiast, siis ma ei mõtelnud kuidagi solvata, aga tegemist on teistsuguse perspektiiviga, kui eelistate. ja see puudutab ÜJKP rolli, see on oluline Äh, arvamuste vahetusel me peame üritama leida ühised arusaamad seal, kus see on võimalik ja kus ei ole, siis ei ole. aga igastahes ma ei mõtelnud seda kuidagi negatiivselt ja proua Komes on küll lahkunud, aga ma pean äh, Frontexi kohta ka vastuse andma. Frontex äh, on muidugi operatiivüksus, aga tegemist on hea näitega sellest, kuidas on võimalik välispiire kaitsta. see oli minu ainus märkus selle kohta. suur aitäh ootan teie muudatusettepanekuid äh, ja mida enam koos saame edasi liikuda, siis jah, palun tulge rääkima minuga, meil on vaja ühtset Euroopa äh, seisukohta, mitte fraktsioonide erinevaid arvamusi, aitäh. Merci beaucoup, alors euh, merci pour ce suur aitäh selle arutelu eest, see arutelu nüüd jätkub, sellepärast et äh, tuletan meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, kell kaksteist kahekümne neljandal septembril ja järgmine arutelu toimub äh, neljateistkümnendal oktoobril. seega siis valmistage oma argumendid ette, nii et järgmine voor on tulemas. neliteist oktoober ja me loodame, et Ahvetis kiidetakse raport heaks seitseteist oktoober ning täiskogul novembris. selline on praegune kord, päevakord, siis nüüd järgmine raport, mis omab ka seost esimesega, Mikael Kaaleri raport Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi kohta ja siin on täpselt sama ajakava ette nähtud, tegemist on raportiga e, mis töötatakse välja tihedas koostöös ITRE-ga e, vastavalt artikli viiskümmend ning ka siseturukomisjon koostab omapoolse arvamuse. siia raportisse me lisame samuti komisjoni teatise juulist volinikud Barnier ja Tajani äh, seisukohad on meile ka teada. Nüüd aga annaksin sõna Mikaelile, kes tutvustab oma raportit. jaa, vielen dank äh, äh,. aitäh, härra esimees. ja see on äh, tõesti juhuslik, et minu külastajate rühm just praegu äh, raami, äh, siis ruumi sisse ähm, tuli, et ähm, ma tõesti ei osanud seda kavandada, et ma ei toonud neid siia mitte selleks, et nad saaksid ka minu äh, raportit veelgi rohkem tõttada. nüüd, mis puudutab siis Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi, siis ähm, see raport on üks katse enne detsembrikuist kaitsepoliitika alast ülemkogu tuua välja ka Euroopa Parlamendi seisukoht. ja ma soovin tänada ähm, ka tööstuskomisjoni äh, kolleegi Rudiid ja ka siseturukomisjonist äh, kolleeg Kaal Peltsi nende arvamuse koostamise eest, tegu oli väga äh, ähm, hea koostööga, ka nende kolleegidega, need arvamused on ka väga head ja ma äh, tervitan ka kahekümne neljanda juuni komisjoni teatist, tema komisjoni esindajale võin ka kinnitada, et me üritame siin edasigi oma panust anda, et nende ettepanekud äh, tõesti ka rakenduksid. nüüd, mis puudutab äh, raportit ja lähtepunkti, siis paari asja me oleme juba rääkinud ja kriisid siis naabruses äh, USA sõnum, et tegelege ise oma naabruses toimuvaga ja veel üks äh, aspekt, mis on oluline, on see, et äh, me näeme, et kaitse-eelarvet on paljudes liikmesriikides või suuremas osas liikmesriikides vähendatud ähm, ja seda koordineerimatult ja samuti on ka mm, kaitsevaldkonnas äh, koordineerimatult kärpeid tehtud. ja mis puudutab tehnoloogilist tööstuslik baasi, siis me peame siin kartma ka selle nõrgenemist ja just seetõttu, et ettevõtted kolivad oma äh, tootmised kolmandatesse riikidesse, kui te vaatate näiteks EADS-i ähm, ümberstruktureerimist ja ka seda, mida EADS-i juht ütles, ta ütles, et äh, oma insenerid me saadame sinna, kus neid vaja läheb ja kui need insenerid on läinud, siis nad on läinud. see tähendab, et äh, kui nad lähevad ähm, kaitsesektorist tsiviilsektorisse, siis nad äh, ei, on juba ära kolinud, nagu ka ettevõtted. nüüd, kuidas me seda, äh, selle olukorraga hakkama saame, Euroopa Liidu on äh, kahe tuhande neljandal aastal juba äh, Euroopa Kaitseagentuur loodi ja see oli vastuseks sellele arengule, kuid me teame, et Kaitseagentuuril on ka suuri rahastamisprobleeme ja loomulikult ei ole tegu siin ka mingi varustusagentuuriga aga me anname Kaitseagentuurile veel edasisi ülesandeid, äh, aga äh, samas ähm, finantseerimist ei suurendata, see on täiesti vastuvõetamatu ja äh, nende rahastamine peaks olema kooskõlas ka nende ülesannetega. juba kahe tuhande seitsmendal aastal meil tuli ka komisjoni teatis tugevama ja konkurentsivõimelisema Euroopa kaitsetööstuse kohta ning tuli ka vastav EDA strateegia ja see võeti kaitseministrite poolt vastu juba aastal kahe tuhande seitsmendal aastal, kuid paraku ei ole veel tulnud ühtegi äh, rakendusraportit ähm, või aruannet ja see on minu meelest vägagi kriitikat vääriv punkt. ja samuti kahe tuhande üheksandal aastal kaitsepakett äh, võeti vastu ja, ja ka äh, meie siseturg ja relva varustuse tootmine ootab siiani lahendusi ja samuti äh, artikkel kolmsada nelikümmend kuus ja selle tõlgendamine, see võimaldab äh, erandkorras äh, liikmesriikidel, kui tõesti on tegu väga tungivate riiklike huvidega, siis ähm, siin siseturu, siseturust väljuda ja Äh, seda kohaldatakse äh, meelsasti hoopis kõikidele teistele valdkondadele ja seda ei tõlgendata täpselt selliselt, nagu ähm, artikkel kolmsada nelikümmend kuus Euroopa Liidu toimimise lepingus tegelikult ette näeb. nüüd, ähm, ühine julgeolekukaitsepoliitika vajab ka äh, ühist varustusbaasi ja see peab tagama ka võimekuse võimekuse, et me saaksime ka tagada üheskoos äh, otsustatud missioone läbi viia, et ei saa olla olukord selline, et me otsustame mingi tegevuse, mingi missiooni läbi viia ja samas ei suuda seda missiooni varustada. ja kõik kaasosalised peavad äh, rohkem pingutusi tegema, kas siis nõudluse poolel või pakkumise poolel. ja meie äh, kaitsetööstuse baasi ümberkolimine kolmandatesse riikidesse on areng, mida me peaksime kindlasti takistama oma raporti projektiga üritama anda ka Euroopa vastuseid, Euroopa tasandi vastuseid. me peame ka selgitama, mis meil juba olemas on, millised võimekused meil on, millised võimed meil on ja, ja seda peaks siis tegema European Defence Reviews, et oleks hea, kui meil oleks ka ülevaade olemas juba ennem tippkohtumist, üle, enne ülemkogu ja märksõnaks äh, on siin loomulikult Euroopa äh, valge raamat, mis puudutab äh, meie kaitsetööstust ja et me peame oma tööstuse viima kooskõlla ka nõudlusega sõjalise poole poolt. oluline on Euroopa võimekuse edasiarendamisprotsess ja selle ja siin tuleb arvestada ka liikmesriikide olukorraga ja soovidega. nüüd nõu-, nõudluse nõud, nõudluse ja äh, nõudmiste äh, kooskõlastamine, samuti hariduse toetuste süsteemi paranduse koordineerimine, eesmärgiks oleks see, et oleks tagatud meie vägede sisemine koostalitusvõime juba selle varustus, juba varustamisfaasis sellepärast, et muidu, kui koordineerimatult äh, varustatakse meie vägesid, siis ei ole ju ka vaja imestada, miks meie, meie lahingujõud ei ole koostalitusvõimelised see nelisada M eh, tiiger helikopter eh, ja sellega seotud programmid, eh, mis, millega olid seotud küll väga ambitsioonikad eesmärgid, aga samas samas esitati erinevad nõudmised ja seetõttu kogu see ühine programm õõnestati, nii et kui meil on küll ühised eesmärgid, aga erinevad viisid ähm, ja laadid selle eesmärgi saavutamiseks, äh, siis ei ole ka kulude mõttes äh, mõttekas. peale selle on oluline, et meil oleks ähm, edasi viidud ka Euroopa ühine standardiseerimis- ähm, ja sertifitseerimismenetlus. me peame Euroopa sertifitseerimismenetluse sujuvamaks muutma ja nüüd, mis puudutab tarnekindlust, siis ka see on üks punkt, millega me peame arvestama. ja siin tuleb ähm, muidugi arvestada ka meie tööstus, tööstuse sõltuvusega kolmandatest riikidest nii et siin on tegu rohkem vabrikute küsimusega, mitte niivõrd riikide endaga, aga need, me peame ka vaatama, kas tõesti see, mida kolmandates riikides tehastes toodetakse, vastab ka meie varustuskindluse eesmärkidele. peale selle me peame ka äh, rääkima äh, vastastikuste garantiide süsteemist, ka äh, ekspordigarantiidest. et see kindlasti panustaks ka äh, varustuskindlusesse ja see võib aset leida äh, struktureeritud koostöö raames, sellepärast et eh, tõhustatud koostöö eh, erinevate liikmesriikide vahel Schengeni rühmas ja ka teistes organites, foorumites on juba aset leidmas. samuti olulise pa-, eh, baastehnoloogia tagamine on oluline ja siin on oluline komisjoni ja EDA poliitikate ühildamine meil on vaja tsiviilsõjalise kasutusega ähm, välja töötavate ja võtmetehnoloogiatega äh, edasi minna, tagada kriitilise tähtsusega tehnoloogiate sõltumatuse strateegia. nüüd edasi, mis puudutab äh, uurimis- ja arendustegevust, siis meie äh, kolleegi Eilat tuleb siin tänada selle eest, et, et Horisont kakskümmend kakskümmend raames on tagatud ka Äh, uurimis- ja arendustegevus äh, kaitsetööstuse äh, sektoris ja ma toetan komisjoni ettepanekut, et, et on välja pakutud ka ettevalmistav meede, mis puudutabki siis ähm, kaitsesektoris uurimis- ja arendustegevust. ja me, ma sooviksin selle tööga edasi minna kiiresti järgnevatel, järgnevatel kuudel, et siis vastavalt artiklile sada kaheksakümmend viis me saaksime arvestada ka järgnemise äh, mitmeaastase äh, rahastamisraamid, raamistikuga ja siis juba äh, sellesse raam, selles eelarve raamistikus arvestada ka tulevaste uurimis- ja arendusprogrammidega. nüüd, mis puudutab kaitsevarustuse siseturgu, siis see, siin me peame rääkima artiklist kolmsada nelikümmend kuus ja siin tuleb rääkida ka riigihangetest meil on vaja tõesti siin äh, mõttelaadi vahetust äh, praktiliselt kõikide meie riiklike agentuuride äh, juures, kes tegelevad varustusega. ja, ja siseturgu ei tohi ohustada sellega, et riiklikud agentuurid varustusbürokraatiaga mm, õõnestavad meie ühiseid eesmärke siseturgu ja ma sooviksin siin positiivse näitena tuua ära Rootsi, kes kõigepealt vaatab oma hangete puhul, et kas saab ähm, hankeid Euroopa tasandil läbi viia, enne kui hakatakse siis siseriiklikult ähm, hankeid läbi viima. ja ma ootan siis konstruktiivseid ettepanekuid või siis ka teistsuguseid ettepanekuid teie poolt. Euh, suur aitäh ja annan nüüd sõna härra Semkele, variraportöörile. suur aitäh, ma tahaksin alustuseks tänada soojalt härra Kaalerit ja samuti ütelda, et kui nüüd vaadata raporti eelnõu, mis härra Kaaler on ette valmistanud, siis meie suhtume sellesse väga positiivselt. tegemist on väga hästi põhjendatud dokumendiga, samuti kui silmas pidada eesmärke ning siin arutatakse samuti tehnoloogilist tööstuslikku baasi. ma arvan, et tegemist on õige ajaga raporti koostamiseks sellel teemal, sellepärast et Euroopa Liidus me teame, et äh, on väga palju poliitikaid, kes äh, seda küsimust arutavad. tegemist on valdkonnaga, kus meil on vaja vastu võtta positiivseid otsuseid ja leida häid lahendusi. Need aga tahaksin samuti välja tuua selle, et siin on mõningad äh, paar probleemi. ja me peame endiselt veel edasi töötama. ja peaasjalikult on siin kolm probleemi ja lahendusel võib olla oma mõju kogu dokumendile. Äh, loodetavasti saab sellest äh, hea raport ja seeläbi on võimalik siis vaadata ka, kas lõpuks on võimalik neid ettepanekuid ellu rakendada, sellepärast et muidugi eh, asi ei ole ainult selles, et me tahaksime neid asju ainult arutada. tahaksin peatuda mõningatel eh, aspektidel seega. ja võib-olla aitab see eh, ka Euroopa liikmesriikidele neid mõtteid toetada. üheks peamiseks äh, mõtteks on see, et kui me vaatame, mis Euroopa Liidus toimub, siis me näeme, et on selliseid olukordi, kus äh, mõned riigid nagu Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Rootsi, äh, Saksamaa, neil Nemad katavad kaheksakümmend protsenti kõigist kaitsekuludest. ma arvan, et me peame tugevdama tööstuse rolli liikmesriikides, aga me peame selleks looma ka piisavad tingimused, head tingimused eh, teistes liikmesriikides, sellepärast on ju ka teisi liikmesriike, mitte ainult need, keda ma mainisin siin kaitsetööstuse aspektist, et ka teistel oleks võimalus eh, edendada teatud osasid oma kaitsetööstusest. ma arvan, et eh, me peaksime siinkohal üritama leida jätkusuutlikku tasakaalustatud lahendust. Poolal näiteks on väga häid kogemusi offsetting uga. teistel liikmesriikidel võib olla võib-olla natukene teistsugune arusaamine, aga meie leiame, et offsetting oleks heaks lahenduseks uute tehnoloogiate puhul, seda esiteks ja teiseks. minu teine märkus puudutab järgmist. kas me peame seda just äh, julgeolekunõukogus arutama, me peame vaatama, milline on meie kaitsesuutlikkus. ja siin on ka teatud asju, mis meil praegu võib-olla ei võimalda olukorda lahendada. kõige õigemaks lahenduseks võiks olla see, kui me Euroopa Kaitseagentuuri tugevdame, sellepärast et neil on omad kogemused juba. me teame, et on ka olnud probleeme, aga ausalt öeldes ma arvan, et parimaks viisiks edasi liikuda oleks just seda agentuuri tugevdada. ja kolmas teema. kui me vaatame nüüd, milline on meie kaitsepotentsiaal, siis peame arvestama ka järgmiste küsimustega. me peame vaatama, millised ettevõtted tegutsevad kaitsevaldkonnas. meil ei ole väga selget määratlust selliste ettevõtete kohta, äriühingute kohta, kes tegutsevad kaitsesektoris ning see võib tekitada jällegi hilisema integratsiooni eh, seisukohalt probleeme. ma saatsin Kristus Lisetskile tekstisõnumi. ma usun, et meie sõnumid väga põnevad teie jaoks ei ole, aga tundub, et Hollandis on otsustatud osta teatud hulk äh, hävitajaid USA-st ja võib-olla me peaksime pigem ikkagi Euroopa tööstusele tähelepanu pöörama. suur aitäh, härra Tahv. jah, aitäh. ka mina tervitan seda raportit ja ma loodan, et meil õnnestub parlamendina jõuda üldise, üldse lähenemiseni julgeoleku kaitse küsimustes. aga ma arvan, et on päris õige, kui me süüdistame liikmesriike eh, selles, et nad üha rohkem äh, ülesandeid anname Kaitseagentuurile, aga rohkem vahendeid ette selleks nähtud ei ole. ja võib-olla veelgi olulisem on see, et ei ole ka piisavalt poliitilist usaldust agentuuri vastu. mina loodan, et tulevaste lepingukohandustega, mis me peame läbi viima, Euroopa Kaitseagentuuri positsioon positsiooni parandatakse, seda ka, kuidas teda juhitakse. nii et komisjonil oleks palju äh, rohkem äh, mõju ja oleks võimalik paremini juhtida seda agentuuri. aga ma tahaksin ütelda paar sõna veel Türgi kohta. me oleme rääkinud Küprose NATO äh, teemadest kapo, koparaporti puhul, aga siin on ka üks äh, oluline nõrk koht. Euroopa kaitsetööstuse äh, baasi loomisel. me ei saa me peame vaatama, mis me teeme Türgiga, kas me plaanime teda kaasata või mitte ja ma huviga näen, milline on härra Kaaleri vastus. aitäh, proua Kromberg. aitäh. ka meie tervitame seda raportit ja me nõustume täielikult sellega, et praeguse probleemi tuumikuks kaitseturul on see, et Euroopa ettevõtted ekspordivad äh, praegu niimoodi, et kahjustavad seega meie strateegilisi kaitsehuvisid ja lisaks sellele kahjustatakse ka Euroopa Liidu inimõiguste äh, ja arengupoliitikat. ma usun, et killustumine ongi mõneti probleemi sisuks ja küsimus selles, kuidas me leiaksime lahenduse, kuidas äh, sellest killustatusest üles saada, kuidas äh, luua piisavalt usaldust selleks, et siis killustatust vältida, vältida duplitseerimist. samuti sertifikaatide ning äh, kaitsepaketi puhul ma usun, et just pakkumiste koha pealt on väga palju võimalik ära teha. me teame, et järgmiste aastate jooksul tellitakse kahtekümmet liiki erinevaid äh, soomukeid liikmesriikide poolt, nii et võib-olla siin oleks võimalik midagi teha. võib-olla oleks võimalik harmoneerida liikmesriikide standardeid. jällegi pakkumise poole pealt äh, siin raporteid selle kohta, et Rumeenia tahab osta vanu äh, lahingu äh, hävitajaid ja ei ole mingit avalikku pakkumist korraldanud, Eurofighter ja ka Rootsi ei saa osaleda siin ning ma olen aru saanud, et tegemist oleks kahe tuhande, kaks tuhat üheksa äh, kaheksakümmend üks määrusega ning see võib ka jällegi kahjustada meie kaitsetööstuse baasi. mis puudutab raha, siis see on võib-olla keeruliseks osaks aga me ei usu, et Euroopa teadustööprogramm peaks ka kaitseküsimusi kaasama. tean, et tsiviil- ja militaartööstus on väga seotud üksteisega, lennundus ei ole ka ühe või teisega ilmtingimata seotud ja ma ise pära-, olen õppinud viis aastat seda, kuidas äh, külma sõjaperioodi tööstust ümber korraldati Venemaal ja Ameerika Ühendriikides, aga äh, siinkohal me räägime ilmselgelt kaitsehuvidest ja ma ei usu, et Euroopa Liidu teadusprogramme peaks selleks kasutama. sama käib ka kaitseagentuuri kohta. seda ei peaks toetama Euroopa Liidu eelarvest. liikmesriigid peavad siin üritama ise toetama oma vahendeid ise leidma, see oleks hea ka e, loovusele. muidugi hea on, kui on Euroopa Liidu raha, aga kui me näeme, et liikmesriigid teevad omavahel koostööd ka e, teadusvaldkonnas ning ka agentuuriga, siis see oleks võib-olla jällegi võimaluseks luua seda usaldust, millest hetkel puudu on. aga muidugi tervitame raportit ja arutelusid, aitäh! Merci, Madame Lösing. aitäh, proua Lösing! aitäh! seda on äh, põhimõtteliselt juba päris palju äh, ka varem arutatud. ma sooviksin kohe sissejuhatuseks öelda, et selle raporti kohta me esitame vähemusraporti ja ma tooksin mõned väga konstruktiivsed äh, märkused siin vaid. Te oma projekti oma raporti projektis konstateerite, härra äh, Kallar, et see, et selleks, et äh, vastu tulla äh, vähenenud ähm, nõudlusele siseturul, et siis tuleks rohkem toota ka kolmandatesse riikidesse, siis te ütlete väga selgelt, et on vaja, et see on täiel-, suur vajadus kaitsetööstusele. kas te ei leia, et kaitsetööstuse ekspordi suurendamine tegelikult ju muudab vajalikuks ka kontrolli laiendamise, sellest aga midagi siin äh, raportis ku-, lugeda ei näe, et, et äh, miks ähm, äh, ma ei saa küll aru, et miks seda ei ole siia konstruktiivselt sisse toodud, sellepärast et ma leian, et see oleks väga oluline, kui ka see äh, küsimus kajastamist leiaks ja ma pakuksin teile ka omapoolset koostööd selle punkti väljatöötamisel. ja härra Kaaler, ma tulen veel kord selle juurde, mida proua Kromberg veel ütles, ma täpsustaksin, et siin lõikes neli te ütlete, et Lissaboni lepingu jõustumise tõttu hõlmavad Euroopa Liidu tööstus, teadus ja kosmosepoliitika nüüd ka kaitsevaldkonda. jah Eh, siin on tegu just selle eh, ulatusega, mida proua Kromberg mainis, et kas te tõesti eh, viitate siin ka rahastamisküsimustele, sest sellepärast, et punktis nelikümmend, te räägite ka artiklist nelikümmend üks, mis puudutab siis mis puudutab siis kaitsekulutuste kaitsekulutuste hüvitamist Euroopa Liidu eelarvest, aga me teame, et lepingus neli, artiklis nelikümmend üks öeldakse, et Euroopa Liidu eelarvest kaitsekulusid ei äh,, ei maksta ja ma sooviksin teada teie seisukohta ja ma arvan, et see seisukoht kindlasti huvitab ka meie kolleege. aitäh ja kolleeg Tero, palun. aitäh, härra esimees mina sooviksin äh, lihtsalt toetada seda äh, raporti projekti. siin on tegu väga hea alusega edasisteks töödeks ja ma tegelikult ei näegi vajadust siin mingisuguseid lisakommentaare teha, et tegu on väga-väga keerulise äh, keerulise valdkonnaga, kui Euroopa soovib, et meil oleks kaitseväed, et meil oleks varustuskindlus tagatud, et me soovime olla äh, Ähm, oluliseks, ähm, ähm, oluliseks mängijaks maailma areenil või siis vähemalt kohalikus, kohalikul tasandil, siis me peame tõesti püüdlema siin välja toodud eesmärkide saavutamise poole, ma arvan, mingeid muudatusettepanekuid ma esitama ei hakka, aitäh. Merci euh,, madame Copa. aitäh, proua Kopa! aitäh, härra esimees, ja mina sooviksin õnnitleda Mihhail Kaalerit selle raporti puhul mina arvan, et see on täpselt eh, see, mida parlament peakski ütlema sellise üldarutelu ajal. me teame, et keset kõige keerulisemat eh, majanduskriisi me ei saa rohkem eh, kaitsesektorile kulutada ja me peame ka selgitama oma kodanikele, et miks tuleb Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi tugevdada, sellepärast et see toob endaga kaasa ka tööhõive suurendamise ja nüüd, mis puudutab kahese äh, kasutusega tooteid, äh, siis jah, suur osa äh, nendest toodetest kaitsevaldkonnas on kahese kasutusega ja siin ei ole lihtne sellist selget piiri tõmmata, nii nagu ka proua Krombeth ütles, nii et me peame vaatama, kuidas kõige efektiivsemalt ära kasutada liikmesriikide kaitsekulust ja meil on vaja suuremaid sünergiaid tsiviil- ja sõjalise teadus-arendustegevuse vahel ja siin meie toetame kulutõhusa äh, koostöö väljaarendamist äh, tsiviil- ja sõjaliste äh, tegevuste vahel. ja, ja meie fraktsiooni jaoks on oluline, et ähm, arvestatakse nende kuludega ka restruktureerimisel. nüüd ähm, veel olulisemate punktide juurde. standardiseerimine ja sertifitseerimine ma arvan, et see on see võtmesõnum, mille me peaksime edastama. sellepärast, et see on, see on ka väga oluline sõnum äh, kriisi ajal, me peame tegema, me peame rohkemat ära tegema vähemate vahenditega, me peame toetama innovatsiooni ja teadustegevust. ja nende meetoditega, ma arvan, me saame ka edasi liikuda. nii et isiklikult ja äh, ka raportorina ÜJKP osas ma olen vägagi rahul selle raportiga ja ja võib-olla on võimalik äh, leida ka mingisuguseid ühiseid muudatusettepanekuid nii minu kui ka härra Kaaleri äh, raporti kohta, aga ma arvan, et kõige olulisem on see, et me peaksime ühise aluse leidma ja, ja ja töötama konsensuse ähm, alusel. Monsieur Paškov suur aitäh, härra Paško. aitäh. et ja peale selle, et see valdkond on väga oluline, ma ütleksin, et, et see äh, raport on väga sidus ja järjepidev. see äh, viib meie äh, mõtlemise tähelepanu just kõige olulisemate eh, teemavaldkondade juurde. nii et eh, mina toetan seda raportit ja ja nüüd eh, ma saan aru, et siin paljud on tulnud välja võitlevate seisukohtadega, aga nüüd me näeme, et need võitluse tulemused on tegelikult juba kokku lepitud justkui ja see ei ole seotud Äh, ainult sellega, et me, et valimised lähenevad, vaid äh, ka äh, ülemkogu läheneb. ja ootused on kõrged. nii et mina toetan seda raportit ja õnnitlen ka raportööri. Euh, suur aitäh ja sõna saab raportöör muudatusettepanekute tähtaeg on sama kui Mariana Kopa raporti puhul ehk siis kahekümne neljas september ja teine arutelu ja lugemine toimuvad neljateistkümnendal oktoobril. Mikael, palun. aitäh, ma võtan küsimused järjekorras ette. kolleeg Semke, te mainisite paari punkti ütlesite, et suured äh, riigid moodustavad kaheksakümmend protsenti kaitsetööstuse eelarvest ja peaksid andma võimaluse ka teistele riikidele. jah, see on ka minu selge vastus teile, sellepärast et ma leian, et paljudes riikides on teadmisi ja võimekusi tööstussektoris, aga sõltumata äh, sellest sõltumata sellest, kas need riigid ka on konkurentsivõimelised, nii et me peame tähelepanu pöörama ka sellele, et me ei satuks sellisesse olukorda, et äh, seda artiklit kolmsada nelikümmend kuus käivitatakse ainult seetõttu, et äh, soovitakse mingit konkreetset vabrikut kuskil äärepoolses äh, piirkonnas veel paar aastat tegutsemas hoida, nii et me peame sellega liitma ka teised instrumendid et me ühelt poolt äh, struktuurifondidest vaatame, kuidas me saaksime mõningates piirkondades äh, struktuurimuutust läbi viia, et oleksid tagatud töökohad ka tehnoloogia äh, valdkonnas. ma arvan, et see oleks üks tee ähm, üle võimekuse ümbersuunamiseks ja see peaks äh, puudutama mitte ainult väiksemaid riike, vaid ka teistes riikides, ka suuremates riikides on meil üle äh, võimekust, nii et struktuuri, äh, muutused, struktuurifondid, nii et siin tuleb alati kaasa mõelda ka selles raames, selleks, et probleeme vältida. aga igal juhul koostöö tugevdamine et teadmised ja võimekused tõesti kõikidest riikidest oleksid võimalikult ähm, efektiivselt ära kasutatud, see on oluline. ja just peale seda kaitseülemkogu on meil vaja ka formaalset ähm, ähm, ministrite kohtumist, et nad tagaksid selle, et see, mis vara otsustati, et see ka rakendamist leiaks. et see kunstlik variant, mis meil nüüd on et mitteametlik, mitteametlik kaitseministrite kohtumine, kuhu on kaasatud ka välisministrid, jah, selle vastu mul ju midagi ei ole, aga kui sellest ülemkogust ähm, mingisuguseid otseseid tulemusi tuleb, siis siis äh, kindlasti peab ähm, seda arutama ka mitteametlikul kohtumisel. jah, ma ei ole selle vastu, et edad ka, EDA rolli ka tugevdatakse äh, kaitseministrite kohtumisel. kolleeg Tafi küsimus. EDA rolli kohandamine ähm, võrreldes komisjoni arvamusega. mina tegin sellega seoses ettepaneku, et me peaksime võib-olla EDA personali maksma komisjoni eelarvest et personali, edapersonalikulud tuleks maksta komisjoni eelarvest. minu ettepanek oli selline ja mida nüüd Türgiga seoses öelda, kui meil õnnestub Euroopa Kaitseagentuuri ja OCCAR-i kokku viia, et Euroopa Kaitseagentuuri relvastuskoostöö organisatsiooni kuidagi kokku viia ja üksteisega liita, enne, kui Türgi äh, liitub relvastuskoostöö organisatsiooni Okariga, Türgi praegu seal veel ei ole liige, siis ma sooviksin vältida seda, et Türgi saaks ka Euroopa Liidu raames justkui panna veto meie tegevustele selle, sest ja seetõttu me peaksime vaatama, kuidas Euroopa Kaitseagentuuri ja relvastuskoostöö organisatsiooni saaks kokku äh, viia ja me võime loomulikult ka äh, ja siis loomulikult võib Türgi ka saada liikmeks, aga sellisel juhul vähemalt ei saa Türgi Euroopa Liidule äh, panna vetot peale. nüüd äh, Horisont kakskümmend kakskümmend ja äh, kaitseuuringud, tsiviilsõjalised uuringud, kolleeg Kopa juba ütles, et, et kõik selle, praktiliselt kõik selles valdkonnas on kahese kasutusega. ja minu meelest on kaitsepoliitika kokku lepitud poliitikat, seda saab ka toetada ja see on ka lepingus kirjas, seda saab toetada äh, ka teadus-arendusvahenditega. Lissaboni lepingus öeldakse, et ähm, meie kulutused toetavad ka teisi Euroopa Liidu poliitikaid ja tegevusi. nii et äh, kõik need poliitikad, mis me kaitsevaldkonnas ähm, oleme kokku leppinud, äh, siis Äh, siis nendel on ka oma eetiline põhjendus olemas, miks nad peaksid saama äh, kulud kaetud äh, eelarvest ja nüüd, kui me räägime siin koolide ehitamisest või kiirabisõidukite andmisest või siis, või kui me peaksime kohale tulema ka tankidega, siis, siis see on ju ka Euroopa Liidu välistegevusena äh, põhjendatud ja see ei ole ka kuidagi eetiliselt äh, negatiivne ja seetõttu äh, peaks saama need tegevused samuti toetust teadus-arenduseelarvest. ekspordikontroll. kui meie oma baasi tugevdame, et me et me saame siin, eh, siit eksportida oma tooteid, eh, siis sellisel juhul meil on eh, suurem kontroll olemas. et tooted ei satuks valedesse kätesse, aga probleem on selles, kui me liiga vähe toodame ja tehased kolivad teist, kolmandatesse riikidesse, siis meil ei ole üldse mingit kontrolli relvastuse üle võimalik läbi viia. nii et raamistik on olemas äh, ja seda tuleb kasutada, see raamistik on kindlasti parem kontrolli osas kui teistes riikides, nii et aga igal juhul äh, meil ei ole siis ka uusi eeskirju vaja välja töötada, ma tänan äh, kolleeg Poskat, äh, Paskut ja kolleeg Kopat ka nende fraktsiooni, sotsialistide demokraatide fraktsiooni toetuse eest sellele raportile, aitäh! suur aitäh ja meil avaneb veel võimalus seda raportit arutada hiljem, aga ma usun, et nüüd üldiselt tulles tagasi ühe punkti juurde, mida Mikael ka käsitles, Euroopa Ülemkogu järel ja vabandage mind selle väljendi eest, mida kasutan, sest see ei ole prantsusekeelne, aga kui meil õnnestub äh, kaitseministreid suunata ja äh, viia nad selleni, et nad läheksid kaugemale sellisest formaalsest õhkkonnast, kui mul õnnestub neile teekaarte anda kätte teatud teemade valdkonnas, kus neil on otsustusõiguses, siis tegemist oleks siin äh, võib-olla nüüd mitte tohutu edasiminekuga, siiski edasiminekuga, sellepärast et päris ausalt öeldes äh, selliseid mitteametlikke kohtumisi nagu Vilniuseski oli. Need arutelud on küll väga huvitavad, aga kahjuks ei jäta see mingit suuremat märki konkreetselt institutsionaalselt, nii et ma arvan, et ka tööstuse ja ka operatiivvaldkonnas oleks hea, kui ka andsime ministrite kohtumised muutuksid natukene formaalsemateks eh, ja nende otsustusjõud oleks ka suurem. nüüd siis järgmine, järgmisena täna pärastlõunal räägime Caesarist ja eh, süsteemi eh, rollist siis militaarküsimusest, küsimustes ja ÜJKP raames, siin on ka meil omad arvamused koostada, aitäh, head isu teile ja kohtume varsti!